Okay, everybody, if you could take your seats, then, then. hästi, kui te kõik istet võtaksite, siis saame alustada. Thank you, thank you very much um.... suur aitäh. ma tean, et äh, selles ruumis olemine on natukene ebamugav, aga äh, oli üks äh, koolide rühm, kes pidi kasutama seda ruumi, kus me varem olime ja sellepärast meie oleme nüüd Hemicycle'is. nagu te olete märganud, siin ei äh, tohi äh, jooke kaasa võtta, kuigi mõni ilmselt on need siiski salaja kaasa võtnud. ja ka assurid võivad äh, teile öelda, et seda ei tohi teha, aga ma püüan siis teha kuskil väikese pausi, et äh, ei peaks kogu aeg istuma, vaid saate minna ja võtta ka tassi kohvi. nüüd äh, oleme jõudnud päevakorras kuuenda ja seitsmenda punkti juurde ja vaatame läbi äh, muudatusettepanekud äh, finantsinstrumentide osas, ma annan sõna Margus Veeberile Ferberile. suur aitäh. oleks muidugi kena töötada meie tavapärases äh, saalis, aga mis seal ikka. mul on hea meel, et äh, me saame arutada äh, neid finantsinstrumente puudutavaid õigusakte me püüame äh, põhjalikku tururegulatsiooni käima saada. G kahekümne kohtumisel äh, Pittsburghis lepiti kokku, et äh, kõik riigid soovivad kehtestada põhjaliku regulatsiooni, et ei jääks reguleerimata turge ega reguleerimata finantstooteid Pittsburghis äh, oli selline võimalus, aga nüüd tundub, et see võimalus on meie silme eest kadumas. Äh, vaatame hoolega, mis toimub Mehhikos, aga Euroopa Liidu poolt peaksime tegema omalt poolt äh, suure panuse finantsturgude stabiliseerimiseks, samas peaksime olema ettevaatlikud, sest kui reeglid on liiga ranged, siis meie panus hoopis nõrgendab finantsturge. ja reguleerimata turud hoopis tugevnevad. mõnede muudatusettepanekute üle olen ma üllatunud, osad on ilmselt eh, heade kavatsustega tehtud muudatusettepanekud, aga mm, mõned muudatusettepanekud esindavad pigem konkreetseid huve. ma ei räägi siin eh, niivõrd pangandushuvidest, eh, vaid ka teistest huvirühmadest, kes on teinud lobitööd ja kelle tegevus ei ole vastuvõetav. ma tulen kõigi nende juurde veel korduvalt tagasi ma olen valmis arutama neid küsimusi kolleegidega, aga kui Strasbourgis teid ründavad kaamerameeskonnad, kes esitavad teile küsimusi, millel pole reaalsusega vähimatki pistmist, kui te saate eh, tohutul hulgal eh, e-kirju, eh, kus on täiesti valeväited, siis mm, ma pean ütlema, et ma olen muutunud tunduvalt karmiks ja, karmimaks ja tunduvalt äh, vähem vastuvõtlikumaks läbirääkimiste käigus, et kaitsta ennast äh, selliste rünnakute vastu. mis äh, puudutab rakendusala erandeid, siis äh, ma ütlesin, et ähm, Pittsburghi tippkohtumise järel me oleme öelnud, et me ei taha reguleerimata turge ega tooteid. Äh, kui ma lähen Brüsseli börsile äh, siit parlamendist, siis ma lähen mööda vähemalt kolmest kauplemiskohast, mis on reguleerimata. otse meie ees on suur pank, äh, kes, ma arvan, et me kõik oleme nõus, peaks jääma äh, MIFID-i regulatsiooni alla tulevikus. ja siis on äh, siin lähedal veel äh, üks kauplemiskoht, äh, mis ei ole reguleeritud ja keegi ei ole mulle tänaseni suutnud selgitada, miks see nii on. Euroopa seadusandja ei tohiks teadlikult jätta selliseid lünki. paljud on mulle öelnud, et ma võin äh, luua teatud tütarettevõtte ja äh, ajada asju väljaspool oma maja nii-öelda. muidugi mitte kõik kauplemiskohad ei äh, ole teadlikult püüdnud hoiduda regulatsioonidest, aga me peaksime äh, õigusaktid võtma vastu nii, et ei jääks selliseid lünki. praegu on erandeid äh, ka nendes valdkondades, mida ma olen kirjeldanud. ja võib-olla siis tõesti ka need kauplemisplatvormid, mis on Euroopa Parlamendi aknast näha. kui meil on aga väga suur arv erandeid, siis ähm, põhimõtteliselt äh, tekitame justkui mustad augud mille sees tegutsedes on võimalik kõrvale hoida äh, finantsturgude regulatsioonist. nii et äh, igasugused erandid ja lüngad, mis jäävad, peaksid olema nii väikesed kui võimalik. teine peamine teema puudutab äh, turu struktuuri. see on paljude muude küsimuste aluseks, kui me vaatame turu kurvitarvit-, kuritarvitamise reegleid, siis komisjon pakub välja uue kauplemise platvormi, organiseeritud kauplemissüsteemid, OTF. ja võib tunduda, et äh, sellega laiendatakse struktuuri, teised aga leiavad, et äh, taolist kategooriat ei tohiks üldse lubada. nii et äh, meil on väga palju eriseisukohti selles osas ma arvan, et me ei saa teha kompromissi, öelda, et lubame siis natukene organiseeritud kauplemissüsteeme või natukene ei luba. me peame mingile kokkuleppele jõudma selles küsimuses variraportööridega mõne päeva jooksul. raportis on ka öeldud, et kauplemiskoha loomine sobiv, aga vaid teatud valdkondades, näiteks ähm, selles osas, mis puudutab äh, muid finantsinstrumente kui aktsiaid. aga, aga see on küsimus, mida me ei ole veel ära lahendanud erinevate fraktsioonide vahel. ja kolmas küsimus mis ähm, mõjutab meid oluliselt, on seotud äh, investorite kaitsega. komisjon omalt poolt pakub välja väga lihtsa tee, öeldes, et on sõltumatud äh, nõustajad, äh, kes on defineeritud vastavalt kriteeriumidele ja siis teised nõustajad, kes ei ole sõltumatud. aga minu jaoks on küsimus, et kas kliendil, kas klient saab õiget nõu õige toote valimiseks. me räägime väikeinvestoritest, mitte kutselistest investoritest. Eh, investoritel on juurdepääs väga, professionaalsetel investoritel on juurdepääs väga erinevatele turustruktuuridele, aga me räägime väikeinvestoritest ja Euroopa seadusandja ei saa muuta struktuure kui ei ole tõestatud, et äh, olemasolev struktuur on sobimatu. mõned leiavad, et ma tahan täiesti loobuda komisjoni ettepanekust, aga see ei ole õige. ei ole mingit keeldu kutseliseks äh, tegutsemiseks aga on liikmesriike, kes on vastu võtnud õigusakte, kes taolist tegevust lubavad ja liikmesriike, kes taolist tegevust ei luba. mõnedes riikides on sõltumatute finantsnõustajate kultuur olemas, teistes ei ole. Euroopa seadusandja ei peaks hakkama seda reguleerima valides lihtsalt eh, ühtede liikmesriikide lähenemise ja surudes selle peale tervele Euroopa Liidule. et ela ja lase ka teistel elada, leian mina. see tähendab subsidiaarsuspõhimõtet seal, kus see on õigustatud. loomulikult on turgudel tarvis eh, rohkem läbipaistvust ja kõik see sisaldub ka minu muudatusettepanekutes ja on ka teisi muudatusettepanekuid, millega toetatakse tarbijate kaitsmist. tänan kõiki kolleege, kes on teinud muudatusettepanekuid. ma usun, et me suudame saavutada hea lõpptulemuse. Euroopa rikkuseks on mitmekesisus, aga väikesed mittekutselised investorid vajavad rohkem kaitset. kuidas seda kaitset kättesaadavaks teha, telefonikõnede salvestused peaksid olema kohustuslikud äh, professionaalsetele investoritele äh, aga kui väikeinvestor helistab oma kohalikku panka ja ütleb, et mul on siin mõned eurod ülejäänud äh, preemiaraha kuu lõpust, äh, ma tahaksin selle raha investeerida, siis äh, loomulikult ma ei usu, et kõik seda peaks hõlmama kõnede salvestamise regulatsiooniga aga kui liikmesriigid seda soovivad, siis nad võivad ka seda teha, aga ma arvan, et Euroopa tasandil me peaksime selle nõude kehtestama vaid kutselistele investoritele. veel üks küsimus, mis on eriti oluline MIFID-i puhul, on välkkauplemine ma ei taha öelda, et äh, peavad ära kaduma need arvutitega toad äh, börsidelt, äh, isegi ilma selleta on kuritarvitamise võimalusi. on võimalik kasutada algoritme, spetsiaalset tarkvara ja jälgida liikumisi kolme sajandiku sendi tasandil. muidugi see ei paranda börsi likviidsust, aga see tähendab, et on rohkem osalejaid, kes varem seal ei olnud, aga neid platvorme ei loodud selleks, et keegi saaks lihtsalt kiiret raha teenida, vaid äh, need loodi selleks, et oleksid äh, sobivad hinnakujundamise mehhanismid ja et firmad saaksid hõlpsamini äh, rekapitaliseerida end. ja kui me räägime välkkauplemisest ja algoritmkauplemisest, siis meil peaksid olema ranged reeglid, me ei peaks seda keelama, aga kehtestama ranged reeglid nende suhtes. keskmine pakkumise aeg on praegu viis millisekundit äh, välkkauplemises. ja korraldused võetakse tagasi isegi enne, kui nendega midagi teha jõutakse Äh, võib kahtlustada, et äh, osasid korraldusi tehakse lihtsalt eesmärgiga hindu mm, manipuleerida, kas siis ostu- või müügikorraldusi. koos lühikeseks müümisega me leidsime samuti, et äh, selle teemaga tuleks tegeleda võib-olla peaksid korraldused olema avatud natukene pikemalt. teine teema, kui keegi teadlikult äh, annab äh, tohutul hulgal korraldusi, mille puhul nad teavad, et need ei lähegi käiku, siis nad kuritarvitavad äh, infrastruktuuri, loomata mingit majanduse lisandväärtust ja nad peaksid selle eest lisatasu maksma. see on turule orientud orienteeritud põhimõte, et kui keegi üle kasutab ebaproportsionaalselt infrastruktuuri, siis nad peaksid ka maksma ebaproportsionaalselt selle kauplemisplatvormi kasutamise eest. ja veel üks küsimus. kas iga finants toode peab olema noteeritud eh, kümne koma kohaga. kui palju kümneid kohti peab olema lubatud finantstoodetega kauplemisel? tuleks vähendada sellist eh, meelevaldset kauplemist, mis eh, põhineb vaid mõnede komakohtade muutumisel. ma arvan, kolleegid, et me kõik liigume ühise eesmärgi suunas ja suudame teha koostööd. ma usun, et ka välkkauplemise puhul me suudame luua reeglid, mis võimaldavad äh, uut tehnoloogiat kasutada äh, turu äh, kasuks ja vähendada kuritarvitamise võimalusi. veel üks teema on seotud nõndanimetatud kolmandate riikide reeglitega. sellel seadusandlikul perioodil oleme juba vastu võtnud terve rea kolmandate riikide reegleid EMIR ähm, äh, investeerimisfondide reeglid, lühikeseks äh, müümise reeglid. MIFID ei peaks takistama Euroopa Liidu kodanikul öelda, et ähm, mina nüüd tahan investeerida oma raha Hongkongi. me ei saa muidugi nõuda, et Hongkongi börs äh, järgiks MIFID-i eeskirju. ja me ei saa takistada Hongkongi kodanikul investeerida Londonisse, Milanosse, Pariisi, aga sel juhul nad järgivad MIFIDit. kolmanda riigi reegel kirjeldab seda, kuidas mitte-eurooplastel on tagatud juurdepääs Euroopa Liidu platvormidele. ma pooldan samaväärsuse põhimõtet, nii nagu on komisjoni ettepanekus välja toodud. ma ei tea, kuidas vastastikus täpselt äh, antud juhul toimib. kui ma ütlen vastastikus, siis see tähendab, et Euroopa Liidus äh, kehtivad reeglid äh, kehtiksid ka vastastikuse põhimõttel teistes riikides, aga ma kardan, et seeläbi me õõnestaksime omaenda positsiooni kui me tõesti oleme huvitatud kolmandate riikide investoritest, siis äh, me ei tohiks lähtuda vastastikuse põhimõttest, vaid äh, pigem jätma selle pädevate institutsioonide otsustada, WTO näiteks. kui te siin on mängus päris palju ideoloogiat ja eriti tooraine turgudel. muidugi me võime positsioone väga rangelt piirata ja öelda, et meie, eurooplased, oleme need probleemid lahendanud, kui midagi on veel valesti, siis see ei ole meie süü. kui äh, spekuleeritakse toiduainehindadega või muu taolisega, et võib juhtuda, et äh, kuritarvitused jätkuvad, aga need jätkuvad kuskil mujal ja hoides kõrvale meie reeglitest. ja meil on veelgi vähem võimalust äh, seda kontrollida. kuna mina kaitsen positsioonide piiramist, siis öeldakse, et äh, ma peaksin minema veelgi kaugemale, aga ma soovitan teil lugeda, mis tegelikult on ettepanekus kirjas. Äh, ärge kuulake seda, mida, mis teeni lihtsalt kuulujuttude põhjal jõuab. me peaksime eristama turul osalisi, kellel on füüsiline huvi toote suhtes, nendest, kellel ei ole füüsilist huvi. ja need, kellel ei ole füüsilist huvi, nende suhtes peaksid kehtima positsioonipiirangu reeglid ma ei taha öelda, et tulevikus mingeid forward-tehingute turge ei ole, aga kui teil ei ole füüsilist huvi, siis äh, peaks olema teie positsioon piiratud, sest te tegelete spekuleerimisega. aga need, kellel on tõeline huvi füüsilise toote suhtes, neid minu raport ei puuduta, nende positsiooni ei piirata, nende positsiooni küll kontrollitakse, jah, mind süüdistatakse igasugustes pahedes ja ma püüan lihtsalt eristada isikuid, kellel on otsene huvi füüsilise toote suhtes nendest, kellel ei ole seda huvi. ma püüan kaitsta end nende muudatusettepanekute eest, et eh, kes leiavad, eh, igasugused forward tehingud peaksid toimuma eh, börsiväliselt. sest iga sellise kauplemise taga on ka erinevad finantsriski maandamise tehingud ja nendega intensiivistatakse pigem riske, kui minimeeritakse neid. ma jällegi arvan, et ei ole Euroopa seadusandja ülesanne tugevdada kauplemisplatvorme väljaspool Euroopa Liitu. nagu me tahame, et rohkem toimuks Euroopa Liidus vastavalt meie eeskirjadele ja palun ärge esitage valeargumente ja valedel argumentidel põhinevaid süüdistusi. ma olen sunnitud oma positsioone kaitsma. ja on veel mõned teemad, mida võiks puudutada, andmete konsolideerimine näiteks, kui me tahame finantstoodete ühtset turgu muudes finantsinstrumentides kui aktsiates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 This is such a good way to inspire sympathy. väga hea moodus kaastunnet tekitada. I don't know. ma ei tea, kes on hullemad, kas eh, valitsusvälised organisatsioonid või teatud eh, sektori ettevõtted, mõlemad tuleks keelustada. Markus, palun jätka mul on lihtsalt küsimus, küsimus päevakorra kohta. kas te võiksite selgitada mulle, miks me oleme siin Hemicycle'is? miks on äh, nendel organisatsioonidel siin võimalus tulla ja oma plakateid lehvitada Hemicycle'is? ma arvan, et äh, kõik need tühjad kohad siin ei ole vajalikud. kes vastutab selle äh, sekkumise eest? ma selgitasin eelmisel nädalal komisjonis ja ka täna enne alustamist, et me tulime siia saali selleks, et meie ruumi saaks kasutada üks külastav koolide rühm ja neil ei ole õigust seda saali kasutada, nii et me pidime lubama kasutada oma saali. Markusel oli pooleli äh, väga kasulik ülevaade muudatusettepanekutest ja palun, kui võimaldaksite tal nüüd rahulikult jätkata aitäh, proua esimees. Äh, just sellest ma varem rääkisingi. on muudatusettepanekuid, ähm, mis on tehtud eesmärgiga äh, takistada liigset spekuleerimist. loomulikult äh, me võime võtta vastu need muudatusettepanekud, aga me tekitaksime endale vaid hulgaliselt probleeme me võime kehtestada väga range positsioonide piirangurežiimi, aga selle tulemusel äh, toimub väga vähe tõelist kauplemist Pariisis, Londonis, mujal. uksed pannakse lihtsalt kinni selle tulemusel. see tähendab, et me kahjustaksime põllumajandussektori tootjaid ja ka kolmanda maailma tootjaid nemad selle tulemusel peavad minema kauplemisplatvormidele, kus enam selli-, kus selliseid rangeid reegleid ei ole. ja me oleme oma olukorda vaid eh, halvendanud. Eh, eh, ja seda püüavad saavutada ka mõned lobistid, just naeruväärset näidet nä-, sellest nägime äsja Eh, nendel inimestel ei olnud üldse mingit rinnasilti, ma ei tea, kuidas nad siia hoonesse üldse sassi said ja siin ringi liikuda vabalt. niisiis, ma rääkisin veel andmete konsolideerimisest. kui me rääkisime aktsiatest, eh, siis olid eh, põhjalikud andmete kogud, mida tuleks nüüd konsolideerida Euroopa tasandil konsolideerida nii, et andmed oleksid võrreldavad. loomulikult äh, tuleb äh, teha seda ka muude finantsinstrumentide kui aktsiate puhul. siin oli ka mitmeid muudatusettepanekuid, me räägime kiirmenetlusest, et äh, Euroopa järelevalvestruktuurid suudaksid niipea kui võimalik tegeleda ka piiriülese kauplemisega meie turud on erinevad äh, USA-st, kus on keskbörs ja terve hulk äh, regionaalseid. meil on aga terve rida suuri börse üle kogu Euroopa Liidu ja selleks ongi tarvis andmete konsolideerimist. Äh, sellest räägime ka hiljem, kui räägime turuga manipuleerimisest. siis on veel organisatsiooni juhtimise reeglid. päris palju saab üle võtta olemasolevatest õigusaktidest, endiselt ootame, mis saab CRD neljast. kui me sellega edasi liikuda suudame, siis äh, mitmed asjad saame MIFIDisse lihtsalt üle võtta, ei ole mõtet hakata otsast uusi asju leiutama. siis on ka tarvis äh, SMI-de standarddefinitsiooni. komisjon ka siin esindatud ähm, ja ma pean ütlema, et üks asi komisjoni ettepanekus esmakohta ei olnud minu arvates sobiv. Te ütlesite, et on probleem, me lahendame selle delegeeritud aktide kaudu, palun andke meile lihtsalt luba see probleem lahendada. tahaksin aga näha vähemalt mingit ideed selle kohta, kuidas te kavatsete selle probleemi lahendada me soovime, et oleks selge nii-öelda meie reisi sihtkoht. see ei saa olla lihtsalt äh, üldeesmärk, et lubage meil vastu võtta delegeeritud õigusakte. nii et meil isegi ei oleks vetoõigust nende suhtes äh, äh, seadusandjana. seadusandjana peaksime olema tihedamalt kaasatud ja meil peaks olema võimalus äh, kaasa rääkida ka tehniliste standardite loomisel, mis puudutab MIFIR-d, siis mõni sõna selle kohta, äh, kahepoolseid ja mitmepoolseid süsteeme tuleks äh, tugevdada kahepoolsete süsteemide puhul me räägime lihtsalt eh, kliendikorralduse süsteemsetest täitjatest, eh, tahame neid defineerida nii laialt kui võimalik, et kõik, mis toimub väljaspool MIFIDit ja MIFIR-i, eh, tuleks tuua nende raamesse. kauplemiseelne läbipaistvus. siin on kaks asja, mis vajavad täpsustamist. esimene puudutab toorainet ja nendega seotud tuletusinstrumentidega kauplemist. Emiris on juba selle kohta teatud reeglid olemas ja ma ei ole kindel, et meil on tarvis eh, kõike korrata MIFIRi raames. ja kui me räägime riigi võlakirjadest ja erinevaid aktsiakoguseid, millega seal, võlakirjade koguseid, millega seal kaubeldakse, siis ka siin on tarvis selgeid reegleid. Emeris on jällegi see päris selgelt reguleeritud ja Mefiris ei ole tarvis seda uuesti teha. kui börsiväliste tuletusinstrumentidega üldse kaubeldakse, siis see on finantstoode ja nii tuleb sellele ka läheneda. otsene juurdepääs kesketele vastaspooltele selle üle me oleme vaielnud äh, variraportööridega, loodetavasti saab olema mittediskrimineeriv juurdepääs ja koostalitlusvõime. ja viimane punkt, mille mina tahtsin tõstatada, pakutakse välja põhimõtteliselt äh, tootekeeld et teatud tingimustel võib teatud praktika või tooted äh, keelustada, see on aga selgelt tagantjärele lähenemine. kui mingi mm, toode on sobimatu, siis äh, võiks seda keelustada enne, kui see tekitab mingeid probleeme, nii et meil võiks olla ka ex-ante lähenemine. me ei peaks siin rääkima lubade andmisest äh, keegi ei peaks vastutust finantstoodete eest võtma sellises mõttes, äh, finantstoodete puhul kaasneb äh, paratamatult risk, me ei saa öelda, et esmapoolt testitud riskivaba finantstoode. ma tahan öelda, et eelnevalt tuleks lihtsalt kontrollida seda, kas toode iseenesest võib kujutada ohtu ja sellisel juhul peaks olema võimalus selle keelustamiseks. tootearendajad ja järelevalveasutused peaksid tegema tihedat koostööd. ja kuidas vältida, et sellised tead-, tooted lihtsalt ei jõuaks lõppkokkuvõttes väikeinvestoriteni. muudatusettepanekuid on tehtud üle üheksasaja. ma tahan tänada ka variraportööre, me oleme paljude teemade üle vaielnud ja neid arutanud, ma olen teinud paljudes asjades kompromisse, loodetavasti need jõuavad eh, peagi avalikkuse ette. ma ei tahaks, et jällegi minu postkass saab üle ujutatud olema erinevate organisatsioonide e-kirjadest lõppteksti praegu veel ei ole ja ma loodan, et me suudame jätkata tööd konstruktiivselt. tänaseni on meie töö olnud väga konstruktiivne ja ma olen valmis äh, kõikidega kohtumisi kokku leppima, et teiega asju arutada ja loodetavasti enne suvepausi õnnestub meil äh, veel äh, ka oma komisjonis seda hääletada. see ei ole nüüd mingisugune dogma, millest peab kinni pidama, aga äh, muidu me tekitame iseendale probleeme, kuus nädalat me ei saa kohtuda ka variraportööridega mitte ja siis me jääme graafikust äh, tõsiselt maha. nii et ja mina tahaksin lõpetada meie töö enne kui nõukogu. ja oleks äh, hea, kui parlament saaks selle heaks kiidetud äh, kodanike huvides, stabiilsete finantsturgude huvides, et me saaksime oma töö kiiresti tehtud. ootan huviga järgnevaid nädalaid, ma püüdsin nüüd olukorda põhjalikult äh, selgitada, ma olen tühistanud äh, paljud muud kohtumised, et olla teile kättesaadav, arutamaks neid teemasid et me suudaksime äh, jõuda selgele seisukohale äh, läbipaistvate reeglite osas äh, kõikide finantsturgudel osalejate huvides, aitäh! suur tänu ja nüüd saavad sõna variraportöörid. Robert Goebbelsi nimel saab sõna Arlene McCarthy, nagu ma aru saan, sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu ja suur tänu meie raportöörile, kes minu meelest andis väga põhjaliku äh, ja läbimõeldud äh, ülevaate oma lähenemisest. teema on keeruline, sellel on väga palju erinevaid tahke ja kõikidega tuleb tegeleda. Robert Jõgelis palus, et ma rääkisin, räägiksin tema nimel ma ütlen selle meeleavalduse kohta veel paar sõna, loodetavasti me ei mõista hukka kõiki vabaühendusi selle Eh, põhjal, kuidas nad meelt avaldavad. Eh, mul on omal koduriigis üsna mitu vabaühendust, World Development Forum ja Oxfam, kes eh, kohtuvad minuga täiesti normaalselt, korralikult saadavad e-kirju ja nii edasi ja koostöö nendega on konstruktiivne ja vabaühendusi me ei peaks ilmselt hukka mõistma, sellepärast et nad on otsustanud natukene agressiivsema lähenemise valida, ka see on minule vastuvõetamatu, olgu selleks, selle taga siis tööstus või vabaühendused vabandan välja Goebbels, härra Goebbelsi, kes äh, on praegu ITRE delegatsiooniga Küprosel ja ei saa osaleda täna meie arutelul siin Brüsselis mis puudutab Ro-, äh, Roberti lähenemist asjale, siis ka tema tahaks tänada Markust ja teisi variraportööre väga hea koostöö eest. toimunud on kaks väga viljakat ja kasulikku kohtumist äh, seni ja ta arvab, et äh, väga palju häid muudatusettepanekuid on esitatud ja tänu nendele kindlasti finantsturgudel olukord normaliseerub ja ta palus siis mul ette lugeda need punktid, mis tema jaoks on kõige olulisemad temale kui variraportöörile ja need asjad on ka meie töögrupis sotsiaaldemokraadide ridades läbi arutatud. mis puudutab välkkauplemist, siis selles osas on väga oluline, et investeerimisfirmad, mis välkkauplemisega tegelevad, Äh, saaksid samad äh, autoriseeringud ka algoritm kauplemise institutsioonid. Nad peaksid äh, iga päev panema kauplemisraamatusse kirja oma tehingud ning audit peaks olema ka selgelt loetav kõikidele ametivõimudele. oluline on see, et järelevalveametitel oleks võimalus koguda kokku kõik andmed järelevalve üleviimiseks, läbiviimiseks, tuleks teatavad piiringud tuua sisse Äh, sada millisekundit äh, enne edasimüümist ähm, ja vastavalt sellele, mis on ähm, välja pakutud, Emiril tuleks äh, välkkauplemise jaoks ka eraldi järelevalveamet luua. mis nüüd puudutab börsiväliseid kauplemisi ja organiseeritud kauplemissüsteeme, see on väga oluline Euroopa turgusid arvestades, on oluline, et raamistik oleks järjepidev ja kõikehõlmav ja seega meie eesmärgid on Äh, seadusandlikud äh, äh, puudujäägid eemaldada ja börsivälised kauplemised peaksid olema piiratud ainult ad hoc kauplemisega, selleks et vähendada turgude killustumist, tuleb järelevalveametite võimet suurendada turgude kuritarvitamise väljaselgitamisel ning äh, hindade kujunemise protsess peaks olema sujuv. selleks, et need eesmärgid äh, saavutada, peame me kõige olulisemaks kõigepealt seda, et me läheme asjade alguse juurde tagasi ja teeme korrektuurid praegusesse äh, MIFID-i struktuuri kõik äh, äh, kauplemised peaksid olema, kui tegemist on äh, mitmepoolsete tehingutega organiseeritud kauplemissüsteemide läbi. selleks aga, et börsivälist kõnelejal palutatakse, palutakse natukene vaiksemalt rääkida, proua McCarthy arvab, et tõlkidel on tekst, aga meil ei ole seda teksti. selleks, et börsivälist kauplemist vältida, nii nagu MIFID ühes esialgu ette nähti, tuleb see määratleda juhuslikuna äh, ad hocina ja see ei ole ja seda ei tohi lubada äh, li-, äh, väga suurte tehingute puhul. mis asja? vastavalt praegusele definitsioonile praegu need definitsioonid üksteist kauplemissüsteemide puhul välistavad mis nüüd puudutavad äh, tagajärgi, mis ei ole äh, soovitatavad äh,, mis tõusetuvad praegutest äh, äh puudujääkidest MIFIDist tuleb sulgeda ja selles mõttes me toetame Swinburne'i äh, raportit äh, Dark Poolside kohta, mis võeti vastu väga suure häälteenamusega äh, ja mis ei näe ette uute kauplemisplatvormide sissetoomist. mitmepoolsed tehingud peavad vastama samadele reeglitele, sama läbipaistvusreegli, reeglitele ja neid tuleb rakendada ilma igasuguste eri, eranditeta, sellepärast et see on oluline hindade kujunemiseks. turu järelevalve tuleb sajaprotsendiliselt tagada ning huvide konflikti vältida. mis puudutab nüüd organiseeritud kauplemissüsteemi OTF-i, Äh, siis äh, sotsialistid peavad seda ohtlikuks meie kauplemismaastikul praegu, sellepärast et see hakkaks diskrimineerima väikeseid üksikuid investoreid, kes juba praegu kannatavad äh, praeguse MIFID-i süsteemi poolt julgustatud turu killustamise all. kapitaliturgude killustumine on viinud üksikisikust investorite marginaliseerumiseni ja et äh, finantsvahendajad on võtnud üle selle turgu. mis nüüd puudutab äh, organiseeritud kauplemissüsteemi piiramise äh, aktsiaväliste tehingutega, siis see tegelikult baseerub sellele, mida me oleme öelnud EMIRis ja MIFis, MIFides, et kõik kauplemised peavad toimuma organiseeritud kauplemissüsteemides. seda praegune organiseeritud kauplemissüsteemi ettepanek oma kergemate reeglitega ei toeta Need turud peaksid jääma samuti reguleeritud turgudeks, ehk teisisõnu, eh, ka see sõnastus tuleb eh, ümber eh, vaadata, et see vastaks börsiväliste kauplemiste seadusandluse tekstile. meie fraktsioon arvab, et meil on vaja ühtset põhimõtete gruppi selle kohta, kuidas finantsturud toimivad Euroopas, ei ole vaja hakata asju segama omavahel, OTF-id, OTC-d Äh, kõik teised kauplemisvõimalused, mis äh, vähestele vahendajatele küll äh, annavad rohkem alternatiive kauplemiseks, kuid samas marginaliseerivad väiksemad investorid ja järelevalve turgudel nõrgeneb ei ole vaja uusi kauplemissüsteeme. tuleb peatada reeglite vastane kauplemine. praeguses MIFIDi süsteemis on võimalik suured augud sulgeda ja praegune organiseeritud kauplemissüsteemi ettepanek kindlasti äh, segaks pilti. meie jaoks on väga oluline, et positsioonide äh, juhtimist ei tohiks lubada, sellepärast et see viib spekulatsioonidele peaasjalikult. Äh, positsioonide piirangud, äh, mille peavad ametivõimud aga kehtestama, peaksid kehtima kõigile, nii üksikinvestoritele kui ka investorite grupile seega eh, spekulatiivsete positsioonide riskimäära eh, saaks vähendada ja oleks lihtsam vaadata, millised positsioonid on riskiga positsioonid ja oleks lihtsam juhtida äritegevust, kuivõrd eh, tooraine mm, börssidel on kehtivad üsna tihti teised arengud, tuleks keelustada indekseerimine kolmandate riikide režiimid. sotsialistid toetavad äh, äh, samaväärsuse põhimõtet äh, see tähendaks seda, et kõik Euroopa investorid ja turul osalejad peavad vastama kolmandatel turgudel samadele reeglitele, mil, millele peavad vastama Euroopa turgudele tulevad kolmandad riigid. see on väga oluline, kui Euroopa turud tahavad kolmandatele riikidele investeerima minna investorite kaitse. meie fraktsioon on seisukohal, et eh, eetiline koodeks ei vasta äh, ei ole siduv, tuleks tunnustada vastaseid kvalifikatsioone ja eri, ja erisusi ei tohiks lubada. kui tegemist on tõsise väärjuhtimisega, siis tuleb eh, need, kes selle eest vastutavad, ka kohtu ette tuua. juurdepääsumeetmed meie arvame, et juurdepääsumeetmed, mille praegu komisjon välja pakuvad artiklites kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa, võivad viia soovimatu kahjuni likviidsuse, innovatsiooni ja tõhususe osas äh, tuletisturgudel Euroopas. ja see tooks äh, suurema killustatuse, süsteemsed riskid ja turgudel äh, volatiilsuse. meie usume konkurentsi aga seda kasutatakse liiga tihti, kes, äh, nende poolt, kes üritavad igasuguseid venivaid meetmeid äh, äh, toetada, me ei saa teha reegleid ainult investeerimispankadele ja vahendajatele, samas killustades turu, äh, suurendades tehingumaksu, äh, vähendades äh, hinna kujunemise järgitavust ja turgude usaldusväärsus väheneb. me peame vaatama, millist mõju omab meie seadusandlus investoritele ja lõppkasutajatele, mitte ainult vahendajatele. juurdepääsumeetmed, mille osas parlament juba oma nõuded esitas, emiiri all on täiesti piisavad see annab raamistiku, mis lubab vastastikuse koosto-, koostoime ja mis puudutab börsiväliseid tehinguid, kus kauplemine on juba killustatud, annaksid sellised lahendused kesksed vastaspooled kindlasti veel võimalust killustamist, killustumisele juurdepääsureeglid võivad viia tõsiste probleemidele rakendusfaasis. tuletisinstrumentide puhul on väga oluline keskse kauplemisraamatu äh, pidamine, selle, seda sellepärast, et äh, turu kasutajatel peab olema likviidsuse mehhanism äh, selleks, et Järelevalveametid saaksid koheselt jälile likviidsusprobleemidele, me nägime, et see oleks olnud väga vajalik aastal kaks tuhat kaheksa. killustumine, jällegi me rõhutame äh, võiks turgude stabiilsust veelgi vähendada äh, mitmepoolsed kesksed vastaspooled iga äh, välja toodud toote kohta, nii nagu on öeldud kahekümne üheksandas punktis, viib kohe äh, likviidsuse killustumisele. kõik tellimisraamatud tuleb siis erinevateks raamatuteks lahku luua, üks iga keskse vastaspoole tehingu jaoks äh, ja lisaks sellele siis veel mõt-, mitmed kaup-, kauplemisplatvormid, kus kaubeldakse teineteise kõrval, see on jällegi äh, lisandus killustatusele, see võib olla unelm äh, investeerimispankuritele, aga õudusune nagu kõikidele teistele. ma sellega piirdun ja nagu ma ütlesin, härra Goebbels, minu kolleeg, äh, ootab hea koostöö jätkumist teiste variraportööridega ja härra raportöör Ferberiga. suur tänu! suur tänu! ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõnu Olle Schmidt. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik, sellepärast et äh, ma olen meie argumendid äh, juba eelmine kord selgelt välja toonud aga alustan sellest, et ma ütlen, et minu meelest Markus Verber on oma tööga väga hästi hakkama saanud need kompromissettepanekud, eeldatavasti te olete kõiki neid lugenud, sellepärast et vabaühendused ja ja lobistid on neid lugenud. Need kompromissmuudatusettepanekud on võtnud õige suuna ja ma arvan, et meil õnnestub kompromissile jõuda ja, ja see ongi praegustes oludes kõige olulisem nimelt see, et äh, meie siin kojas suudaksime laia konsensuse leida ja kompromissile minna. ja ma näen seda kompromissi äh, tulemas, see on täiesti võimalik, ma arvan. ma tahaksin selle siin selgelt välja öelda mis puudutab seda meeleavaldust siin, mina olen ähm, Euroopa Liidu ja AKV Ühisassamblee liige ja käin Aafrikas üsna tihti, käisin Sambias eelmisel aastal. kas te teate seda, et Sambia täna, mis üheksakümnendatel aastatel oli väga vaene, on muidugi jätkuvalt äh, vaene riik, aga nad on alustanud äh, põllumajandustoodangu eksportimist äh, ise seal Aafrika piirkonnas ja ma arvan, et lootuskiir on olemas ja ma arvan, et ähm, kõige olulisem aspekt toidukindluse, toiduga varustatuse kindluse ja põllumajandustoodangu jätkamise äh, jaoks on äh, mõistliku kohaliku turu äh, väljakujunemine, mida ühtne põllumajanduspoliitika Euroopast ei peaks solkima. ma arvan, et see tuleb ka välja öelda, et ka seal tunneli lõpus Aafrikas on valgus mul on kuus punkti, mida tahaksin teiega jagada. mis puudutab organiseeritud kauplemissüsteeme, OTF-e. ma arvan, et OTF-e on meil vaja, ma toetan seda kategooriat ka aktsiate jaoks. OTF äh, võtab äh, ka aktsiatulgude tarkpuusid äh, sisse see tagab läbipaistvuse kõikide ka anon-, anonüümsete kauplemisport-, äh, platvormide puhul, see äh, eemaldab puudujäägid seadusandlusest, nii nagu Markus ütles, sellepärast et äh, ta vastab G kahekümne vastavasisulistele soovitustele. see investorite jaoks valikut kindlasti suurendab ja toetab ka maaklerite ristumisvõrgustikke minu jaoks on see väga oluline see siin välja öelda. see on äh, valikuvabadus see, et äh, OTF-i haldaja ei saaks kasutada oma kapitali, on delikaatne küsimus. see võib olla natukene liiga range piirang ja ei anna võib-olla klientidele võimalust äh, tagada oma vahendite kõige parem haldamine ja seega ma ütleksin, et ALDE toetaks mingisugust äh, organiseeritud kauplemissüsteemi sissetoomist. ja ma saan aru, et Markus äh, annab endast praegu parimat äh, selleks, et äh, kuidagi defineerida see, millised need OTF-id välja peaksid nägema, aga meie oleme kindlasti valmis minema kompromissile. nüüd läbipaistvus. ja siin äh, on äh, ülioluline, et äh, läbipaistvust oleks rohkem ja et läbipaistvusreeglid oleksid vettpidavad. eelmine kord ma juba ütlesin, et äh, ma olen mõneti mures ja Markus ka sellele viitas, et kauplemiseelne, eelse läbipaistvuse tagamine ei olegi nii lihtne, seda tuleb tagas-, tasakaalustada selle vajadusega, et turud peavad jääma siiski funktsionaalseks ja et nad ei saaks sellest reeglist kahjustatud. räägitud on sellest näiteks riigi võlakirjade turgude puhul aga lugedes läbi need ettepanekud, mis on kompromissides kirjas, arvan ma jällegi, et, äh, et me suudame ka siin ilmselt kokkuleppele jõuda. nii et ma ei peaks hakkama siin äh, äh, rohkem asja selgitama, ma loodan tõesti äh,, et ka minu sõbrad vasakul pool, kes küll saalis istuvad praegu vas-, äh, par-, äh, või minu sõbrad paremal pool, kes istuvad küll täna vasakul pool, ka sellega arvestaksid turud on seda öelnud mitu korda, et probleeme ei ole meil rohkem vaja eh, Euroopa riigivõlaturgudele, ma arvan, et eh, seda jama on olnud juba piisavalt. investorite kaitse. ka selles küsimuses tundub mulle, on võimalik eh, saavutada suur üksmeel ma toetan Markus Verberi ettepanekut äh, võtta sihikule konkreetsed äh, tooted, konkreetsed kliendid ja äh, sõltumatu abi, sõltumatu nõu osas ka reeglite sissetoomine, sellepärast et võrdsed võimalused peavad olema pankade ja sõltumatute nõustajate jaoks. ka siin ma näen, et on tehtud üsna mõistlikke ettepanekuid mitte lähimuspõhim-, lähimuspõhimõtet ei kasutanud mingisugust teist väljendit. ei kuule, mida öeldakse saalist. ela ja lase teistel elada, härra kõneleja ütleb, et ma arvasin, et see tuli otseselt James Bondi filmist, aga see selleks. jah, ma tõesti arvan, et äh, me peaksime olema toodete keelustamisel ka natukene tagasihoitumad ja ma arvan, et seda te ütlesite. nüüd algoritmiline kauplemine ja välkkauplemine. ma saan aru, et pärast seda finantstehingumaksu tsirkust on meil vaja tõesti mingisuguseid poliitilisi märke ja signaale, ma olen sellega täiesti äh, Äh, nõus, sellepärast et mulle tundub, et see finantstehingumaks on maha maetud äh, ja see hoogu sisse ei saa ja sellepärast on meil vaja midagi muud. ja võib-olla me peaksime selles tekstis äh, midagi selle kohta ütlema. aga see, seda tuleb ka öelda siin kuidagi mõistlikult. ja Markus on algoritm kauplemist üritanud defineerida ja ma arvan, et peaks olema võimalik algoritm äh, kauplemist ja välkkauplemist omavahel eristada. ma toetan ka äh, tema äh, ettepanekuid sõelum-, sõelumist mitte läbinud öö, Äh, isikute juurdepääsu turgudele, selles osas olen ma nõus, et siin tuleks piirangud sisse viia, nii et isegi mina toetan mõningaid äh, piiranguid. nüüd see viissada millisekundit, kui ma teeksin ettepaneku nüüd kuuesajale või neljasajale millisekundile, kas siis see oleks õigem lahendus, ma ei tea, mida selle kohta arvata. ma arvan, et tuleks võib-olla hoopis mingisugune teine meetod välja mõelda ma olen kuulnud, et kolleegid räägivad siin viiest sekundist või midagi sellisest. ja vastavalt nendele ekspertidele, kellega mina olen olnud ühenduses, see on äh, börssidel äh, terve igavik, äh, ma ei tea, mingisugune viis aastat tavapärase inimese mõtlemis, tavapärane aasta. nii et ma arvan, et me peaksime mingisugused teised teise lähenemise siin võtmas. see on äh, muidugi, nagu me aru saame, tehniline probleem, see võib kujuneda seega tu-, tu, probleemiks turgudele ja sealt edasi poliitiliseks probleemiks. nüüd juurdepääs turgude taristule. ma loodan, et meil õnnestub ka siin äh, lai üksmeel saavutada, see on ka delikaatne küsimus, tegelikult kõik need teemad on delikaatsed, sellepärast ma neist räägingi ma toetan äh, avatud äh, ja õiglast äh, lähenemist vastaspoole tehingutele, keskeltele vastaspool, keskeltele vastaspooltele, ma arvan, et me ei peaks piirama nende tegevust ühisturul. tegelikult ma arvan, et meil on tugevat konkurentsi vaja ka selles vallas. ja selle asemel, et keskenduda öö, sellele, et me piirame keskseid vastaspooli, peaksime neid toetama, sellepärast et eh, see laiendaks alternatiivide ja teenuste valikut eh, investoritele ja see on ka osa Monti raportist, et, et meil on vaja suuremat liberaliseerumis, liberaliseerimist eh, teenuste vallas ja me ei peaks hakkama seda siin kontekstis sugugi mitte piirama. ja veel üks äh, aspekt on siin oluline, riskid tuleb ka kesksete vastaspoolte vahel paremini äh, jaotada. sellepärast, et kui need on jaotamata, siis võib tekkida tõeline süsteemne risk ja nüüd lõpetuseks kolmandad riigid. mulle tundub, et ma olen nõus sellega, mida ütles Markus. paljud meist, isegi enamus, ei räägi inglise keelt emakeelena me kõik kasutame, ütleb kõneleja lahkelt, halba inglise keelt. mis erinevus on siis äh, täpsemalt sõnadel equivalence ja reciprocity inglise keeles? minu jaoks kasutatakse sõna equivalence ehk võrdsus äh, alati tegelikult sünonüümina kaubandustõkete jaoks äh, või kõneleja mõtles siiski reciprocity't ja seega eelistaksin ma sõna equivalence ehk võrdsuskasutamist. ehk teisisõnu, need, kes tahavad reciprocity ehk samaväärsuse sisse tuua, siis äh, see tähendaks seda, et Euroopasse investeerimine oleks raskem ja turud ei avaneks nii lihtsalt äh, äh, ülejäänud maailmale ja ma olen sellele kogu hingest vastu ja ma arvan, et see oleks vägagi Äh, kahjulik äh, meie komisjoni jaoks, kui me teeme Euroopasse investeerimise praegu raskemaks. vaadake, mis toimub Mehhikos. kõik on suunanud pilgud Euroopasse ja Euroopa ütles, et see ei olnud meie süü. kelle süü siis ja ma arvan, et me peaksime äh, paremini hakkama saama oma asjadega edaspidi, meil on vaja välisraha ja seega ei tohiks me seda küll piirata. ma äh, lõpetuseks ütleksin, et mulle tõesti meeldib see, kuidas te, härra Ferber, raportöörina oma rolli täidate selles väga keerulises ja ka üsna äh, raskes vallas teete, me üritame ALDE fraktsioonis jõuda kompromisside ja üksmeeleni. ma sellega nüüd piirdun, sellepärast et ma tean, et minu kolleegid veel äh, soovivad äh, sõna saada selles äh, väga olulises küsimuses äh, ja soovivad edastada äh, lisamärkuseid, sellepärast et meil on olnud üsna mitu töögrupi kohtumist ja delegatsioonide kohtumist selleks, et jõuda mõistliku konsensuseni. mulle tundub, et see vist on leitud, aga võib-olla lisamärkused on siiski vajalikud, aitäh. suur tänu ja nüüd järgmisena saaksid sõna rohelised Sven Kiigold tegelikult suurusjärg ikkagi rohelised alati, enne kui konservatiivid. ka mina olen nüüd segaduses nende eeskirjade küsimuses, sellepärast et tavaliselt lähtutakse komisjoni suurusest, nüüd me oleme täiskogul suuremad, aga siin paistab, et meie fraktsiooni koheldata, koheldakse ikkagi äh, väiksemana, aga ega tegelikult see polegi nii oluline praegu, kes äh, enne sõna saab nii et äh, katsugem kuidagi kokku leppida. kõigepealt ka enda poolt suur tänu raportöörile hea koostöö eest. alati, kui soovisime teiega kohtuda, tulite te meile vastu ja see on mulle väga meeltmööda. mis puudutab erinevaid teemasid, millest me täna siin räägime, siis äh, kõigepealt mina pidin selle toimiku kallal asuma töötama, sellepärast et Pascal Confin äh, sai arenguministriks äh, vahepeal ja kui ma Prantsuse poliitikast äh, õigesti aru saan, tegelikult ei saa, iseäranis vaadates nende hiljutisi otsuseid, kui ma Prantsuse poliitikast siiski kuidagi aru saan, siis Pascal jääb ametisse. nii et kahjuks tema ei saa enam siin tööd jätkata ja sellel on oma äh, kahjulik kõrvalmõju, nimelt ma pean niiviisi üleöö võtma selle suure toimiku enda ülesandeks üle kahe tuhande muudatusettepanekule läbi vaatama ja kui me vaatame nende finantsinstrumentide turgude direktiivi reguleerimisala ulatust, siis loomulikult tekib küsimus, kas üldse seda direktiivi ühe suure direktiivina on mõttekas vastu võtta ja selle, seda võiksime ka arutada ja praegu on meil väga vähe aega jäänud kompromisside väljatöötamiseks keerulistes mureküsimustes ja sellega võib tekkida raskusi, kui me tahame tööga enne suvepuhkust ühele poole saada. mul on hea meel, et Markus Veber ütles, et me pingutame kõigest väest, et konsensuseni jõuda kuid selle tulemuseks ei tohiks äh, olla ähm, see, et me peame midagi ohvriks tooma, me räägime siin väga spetsiifilistest, erialaspetsiifilistest äh, ja keerulistest küsimustest äh, ning mõnikord lähevad tehniliselt asjad viltu ja saavutatakse lõpuks hoopis vastupidist soovitule nii et ma arvan, et me peame väga ettevaatlikult tegutsema. aga nüüd äh, konkreetsetest äh, teemadest, äh, väga palju räägiti siin organiseeritud kauplemissüsteemidest juba. meie toetame seda uut süsteemi ja seda, et seda süsteemi piiratakse äh, väga äh, äh, ainult äh, muude instrumentidega äh, kui aktsiad ja äh, ainult professionaalsete kauplejatega ja äh, meil on äh,, kui meil on liiga liberaalne lähenemine. siis sellel on omad ohud äh, ja ma arvan, et see uus kauplemissüsteem, uus kategooria on teretulnud, aga, aga ainult väga reguleeritult. siis tuletisinstrumendid. praegu juba äh, Euroopa turu äh, infrastruktuuri direktiiviga äh, räägitakse juba pikaajalistest äh, investeerijatest, kapitalikogujatest ja kõigist tuletisinstrumentide aktiivsetest kasutajatest. kauplemiskohustused finantsinstrumentide turgude direktiiviga hõrmab kogu seda valdkonda, mida Emiris on juba käsitletud ja me peaksime täiendavate tingimuste esitamist vältima. seda on siin öelnud ka mitmed teised Euroopa Parlamendi äh, liikmed ALDE-st, Euroopa konservatiivide ja reformistide vallast. peaksime meeles pidama ka seda, et äh, toote likviidsuse puudujääk praegusel hetkel ei peaks äh, olema ja kui meil on standardtoode MIFID-i platvormil väljaspool Emirit, siis ma arvan, et peaks olema ka kohustus reguleeritud äh, kauplemiskohal sellise tootega kaubelda, et äh, ei toimiks äh, kahe, kahekordset kauplemist ja me tahaksime ka, et esma varade klassi kohta esitab oma standardid, nii et börsivälised äh, Äh, kauplemistooted jõuavad MIFID-i kauplemiskohtadesse. börsiväline kauplemine peaks olema piiratud ainult äh, suurte tuletisinstrumentidega ja kauplemisega investeerija, professionaalsete invest-, investorite ja investeerimisfirmade vahel. tervitame Sirpa Pietikaineni ja Silvi Kulaari muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, seda valdkonda määratleda täpsemalt paar sõna ka tarbijakaitse kohta. kõigepealt me toetame raporteeri seisukohti, et me peaksime sisse viima erinevad toodete rühmad, mis ei sobi jaekauplemiseks ning äh, ei too lisandväärtust tarbijatele ning seetõttu peaks äh, Äh, esmane olema proaktiivne toote sekkumise pädevus, seda me toetame. samuti tarbijate jaoks ja jaeklientide jaoks on kaitse väga oluline. oluline on ka, milliseid nõuandeid neile antakse, tavaliselt nõuanded ei olegi äh, nõuanded, nii nagu tavainimene neid äh, tõlgendab äh, nõuandeid, äh, antakse müügi kontekstis, äh, müügi eesmärgil ja, ja seda tegelikult ei saa nõuandeks, nõuandetegevuseks pidada. tervitame kolleegide Kamali ja Swinburne'i muudatusettepanekuid selle kohta, et tuleks investeerimispõhiselt investeerimisteenused määratleda, mis muudaks tarbijate jaoks erinevate toodete võrdlemise lihtsamaks. samuti esindas, esitasid Kamal ja Swinburne muudatusettepanekuid investeerimiskulutuste avalikustamiste kohta muudatusettepanekuid, mis on meile meeltmööda ja meie muudatusettepanekutega kooskõlas ja sõltumatute nõuannete hõlmamine on ainult üks lahendus probleemile ja komisjoni ettepanek lähtuvalt Briti kogemusest jätab jae kliendi ja äh, huviala suures osas kõrvale äh, sõltumatute nõuannete puhu, keelustamise puhul võib tekkida oht, et lihtsalt see sõna sõltumatu, independent kustutatakse ja lihtsalt tegevus jätkub samamoodi nagu varem. ja konkurents väheneb lõpuks äh, ei ole mitte vähem äh, huvide konflikti ja rohkem läbipaistvust, vaid äh, lihtsalt suur segadus. seetõttu meie ettepanek oleks, et nõustajate äh, Äh, kasu tuleks maksta täielikult äh, tarbijale, sellepärast et siis kaoks ära huvide konflikti küsimus. ja see peaks minema kaugemale kui lihtsalt need sõltumatud nõustajad, independent advisors ja peaks viima selleni, et nõuanded, konsulteerimine oleks äh, objektiivsem meile ei meeldi, aga need muudatusettepanekud, mis äh, takistavad liikmesriikidel ise äh, proaktiivsemalt tegutsemast äh, ja rahaliste stiimulit, rahalisi stiimuleid keelustamast meile meeldivad ka kõikide nende kolleegide muudatusettepanekud, kes tahavad sobivustesti sisse viia, tugevamat sobivustesti sisse viia artiklisse kakskümmend neli ja pean rõhutama ka, et me ei tea, kas eurofondide väljajätmine MIFID-i eeskirjastikust on põhjendatud ja eurofondidega kauplemine peaks olema kõigi tarbijakaitse eeskirjadega hõlmatud. siis veel et mis puudutab seda äh, meeleavaldust siin, siis äh, kui ma olen Saksamaal osalenud äh, finantsturgu puudutavatel üritustel, siis inimesi, inimeste jaoks äh, kõige tähtsamaks küsimuseks sageli on spekuleerimine toiduannetega. see on paljude inimeste jaoks äh, väga tähtis küsimus, moraalselt oluline küsimus ja seetõttu me peaksime väga ettevaatlikult ja delikaatselt suhtuma nendesse inimestesse, kes selle küsimuse eest võitlevad võib-olla nende valitud meetmed ei ole kõige õigemad, kuid nad, kuid vabaühendustes on väga palju ähm, kvalifitseeritud äh, kodanike esindajaid äh, ja ma arvan, et me peaksime väga delikaatselt äh, tegutsema enne, kui me hakkame hukka mõistma ükskõik milliseid demokraatia avaldusi kodanike ühendustelt, hoolimata siis, kui need leiavad aset sel-, siin täiskogu saalis. demokraatia tuleb selliste katsumustega toime ja ma ei tea, miks see ürit-, see siin meil nii palju emotsioone tekitab, äh, kui ajakirjanduses kogu aeg keerutatakse tolmu üles, aga ühesõnaga ma tahan öelda, et äh, me peame olema väga delikaatsed. Äh, ja lõpetuseks selle teema kohta ootan juba pikisilmi koostööd kolleegidega okay suur tänu ja Kei, palun äh, Euroopa Konservatiivide Reformistid, suur tänu. Äh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri äh, et ta on nii kaugele jõudnud selle teemavaldkonnaga, tegemist on tõesti laiaulatusliku teemaga ja ta on äh, väga paljudes valdkondades äh, jõudnud oma tööga päris kaugele. meie seisukohad äh, turu infrastruktuuri küsimustes on väga kõigile hästi teada pärast Finburni raportit ja teisi dokumente, mille kallal ma olen töötanud ja täna tahaksin rääkida kolmest teemast, kus, mis kõik on seotud ühel või teisel moel konkurentsiga. kõigepealt juurdepääs siis väikeste keskmise suurusega ettevõtetega, aga ettevõtete turg ja siis kolmandate riikide turg. kõigepealt meie tegevuse eesmärgiks oli alguses omakapitaliinstrumentide turul konkurentsi parandada, parandada Euroopa turu infrastruktuuri ja kontsentreerumise reegleid kõrvaldada. me oleme juba kauplemissüsteemi muutnud pärast MIFID ühte ja nüüd me peame kandma hoolt selle eest, et samasugune konkurentsi eesmärk jääb püsima ka MIFID kahes Äh, kui me ka kauplemisjärgset infrastruktuuri muudame samuti nagu ka kauband-, kauplemissüsteeme äh, teistele instrumentidele peale aktsiate. mul oli artiklite kakskümmend äh, üheksa ja kolmkümmend kohta komisjon, komisjoni valik oli õige, konkurentsitingimused olid loodud õigesti ja kui me tahame audititurgu äh, kirjeldada ja krediidiagentuuride turgu äh, kirjeldada. ja kui me oleksime teinud see, oleksime neid äh, valdkondi reguleerinud kakskümmend aastat tagasi, siis me ei oleks sellises olukorras, et turg oleks domineeritud väheste turul osalejate poolt kuidas siis turu domineerimist vähendada ja teha seda ka teiste õiguse instrumentide kaudu. Äh, ma ei saa aru, miks needsamad inimesed, kes seda soovivad, äh, tahavad kustutada need äh, kolm mainitud artiklit MIFIDist. finantsturg on ülemaailmne ning me peame kandma hoolt infrastruktuuri loomise eest, mis võimaldab meie Euroopa turul konkureerida võrdselt teistega äh, ja äh, ka valitsused tahavad äh, turule parimaid äh, teenuseid võimaldada. me tahaksime avatud, mittediskrimineerivat turgusid kliiringu infrastruktuurile ja teistele kauplemisjärgset, teistele kauplemisjärgsetele infrastruktuuridele. see looks Äh, õiged konkurentsitingimused kõigile meie ettevõtetele. mis puudutab äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete turgu, siis ma ei esitanud äh, komisjoni artiklile kolmkümmend viis muudatusettepanekuid, sellepärast et ma leidsin, et tegemist oli õige sammuga õiges suunas. ja VKE-de kasvuturu kontseptsiooni sissetoomine on õige samm ja aitab meie võlakultuuri paremini tasakaalustada VKE-de kasvuturu loomine võimaldab meie seadusandlikus tegevuses tulevikus VKE-sid e-, eraldi kohelda, läbipaistvuse direktiiv, äh, väärtpaberite äh, direktiiv ja nii edasi. siis äh, MIFID-i uus kategooria võimaldab VKE-del paremini toime tulla, kui liikmesriik tahab seda kasvusektorit äh, majanduse äh, arengu soodustamiseks ära kasutada. aga me peame oma määratlusid äh, õigesti paika saama nii, et ettevõtted saaksid võimalikult kiiresti sellest kategooriast kasu, kuni nad on valmis turule täieulatuslikult minema. muudatus, artikkel neli lõige kaks, alapunkt kaksteist, seal on püütud VKE-sid määratleda ja äh, ma, mul on tunne, et siin võetakse riigiabi dokumentides kasutatud määratlust, äh, mis tegelikult ei väljenda hästi äh, VKE-de kasvuturu kontseptsiooni. ettevõtted, kellel läheb hästi, muutuvad väga kiiresti mõne aasta jooksul ja seetõttu ma paluksin määratlust, mis kaasab ka turu kapitaliseerimist, mitte ainult nähtusid nagu käive ja töötajate arv see on ainult statistika. ja ma, ma tean, et raportöör on valmis seda kategooriat arendama ja loodan, et meil on võimalik siinkohal kompromissini jõuda siis kolmandate riikidega seotud küsimused. raportöör mainis ka ise ja ka härra Schmidt mainis äh, oma sõnavõtus, äh, et me ei taha, et Euroopa turg, äh, turul oleksid tõkked investoritele ja me ei taha piirata kapitalivoogusid kas Euroopa Liidust sisse või välja vastastikuse poole pöördu-, püüdlemise asemel peaksime me tõhusamaid äh, alternatiive kaaluma, MIFID, MIFIR on äh, väga suured äh, in-, turudirektiivid ja kõiki valdkondi ei pea täiel määral reguleerima. meil olid G kahekümne kohustused seoses tuletisinstrumentidega ja Gary Gensleri hiljutised sõnavõtud extraterritoriality, ekstraterritoriaalsuse kohta näitavad, kui vaja, kui väga on meil vaja öö, oma tegevuses võtta arvesse teiste jurisdiktsioonide reguleerimispüüdeid. toetan neid muudatusettepanekuid, mis lubavad ülemineku kordi ja keskendumist kõige olulisematele partnerliikidele selle asemel, et kõige lihtsamate lahenduste kasuks otsustada. Äh, sellega on minu poolt praegu kõik. raportöör on väga palju tööd ära teinud ja me oleme saavutanud äh, suure üksmeele juba praegu. raportööri ajakava on teostatav, pidades silmas, et oleme saavutanud päris palju edu ning äh, fraktsioonide vahel valitseb üldine kokkulepe Äh, mul on tunne, et äh, mõningad äh, meie arvamuste lahknevuselt tulenevad ideoloogilistest seisukohtade erinevustest, nii et ega aeg neid ka ei aita ületada ja toetan raportööri ettepanekut, et katsume selle asjaga enne suvepuhkust ühele poole saada. ja pidades silmas, kui suur on meie praegune üksmeel, on see tõenäoliselt tõesti ka teostatav. suur tänu ja kuue järgmine suur tänu. kõigepealt suur tänu Markus Ferberile. Teie lähenemine on õiglane, avatud ja mis puudutab sisu, siis äh, võib siin mitmete asjade üle arutleda. ma tean, et lobirühmad äh, avaldavad meile kogu aeg survet, äh, sellest ei saa üle ega ümber. ja paar sõna ka nende vabaühenduste inimeste kohta, kes siin saalis ennem käisid. nagu Sven ütles, vabaühendused on Saksamaal väga tähtsad organisatsioonid ja toidu turu spekuleerimisest on räägitud ajakirjanduses väga palju ilma toiduta ei saa inimesed elada, nii et äh, tegemist on tähtsa teemaga. juurdepääs äh, toidule kättesaadava hinnaga, taskukohase hinnaga ei ole Euroopa inimeste jaoks äh, võib-olla nii tähtis, kuid toiduhindade küsimus mõjutab meie inimeste elukvaliteeti samuti ja me peame võtma tõsiselt neid inimesi, kes töötavad vabaühendustes, kirikutes, Saksamaa evangeelne protestantlik kirik on avaldanud teinud avaldusi selle kohta, et toiduhindadega tuleb tegeleda ja kui üldsus tõesti tunneb tõsist huvi selle vastu, mida siin aru, mille üle siin arutatakse, siis on see ikka teretulnud üldsus väga sageli lihtsalt ei tunne huvi nende teemade vastu, millest meie siin räägime, aga noored idealistlikud inimesed, kes tahavad maailma parandada, neil on ju see õigus. noortel inimestel on õigus oma seisukohti välja öelda ka siis, kui neil pole olemas kõike vajalikku eeltaivet, eelteavet Äh, ja võib-olla nende tegevus ei olegi nii hull kui mõningate lobirühmade tegevus äh, ja ma tean, et on tegelikult üsnagi ärritav, äh, kui teid uputatakse emailide sajuga. aga mina tulen sellega toime ja ma arvan, et nende tegevus aitab oluliste arutelude arengule kaasa. mis puudutab kaubaturgude positsioonipiiranguid, siis me tahtsime rangeid eeskirju ja me ei taha mingisugust konkreetset meetodit läbi suruda, meil on üks eesmärk, me tahame toiduga spekuleerimist vähendada ja ähm, kasutaksime selleks rangeid äh, eeskirju, kui selle, seda on võimalik saavutada teiste vahendite abil, siis ähm, palun väga ma arvan, et äh, me peaksime jõudma kokkuleppeni, mis aitab äh, meil äh, saavutada parimate vahendite kasutamise meie eesmärkide saavutamiseks. eesmärgid peaksid olema meie jaoks selged, spekuleerimise piiramine. täielikult vältida seda pole tõenäoliselt võimalik. objektiiv, me meie eesmärk on meie jaoks kõige olulisem samuti on oluline läbipaistvus. ja kauplemisinfo peab olema äh, kättesaadav äh, ja tarbijakaitse küsimuses me, meie jaoks on oluline, et ei ole äh, ainult selline ei piirduta ainult komisjoni ettepanekuga finantsstiimulite kohta, vaid me tahaksime ka selget sõltumatute nõustajate definitsiooni, et tarbijat võimalikult hästi kaitsta. nagu Markus ütles, selles valdkonnas on erinevaid mudeleid ja ma arvan, et erinevad mudelid suudavad täiesti äh, kõrvuti eksisteerida. mis puudutab keelde, siis äh, olen nõus äh, täielikult Markusega, kui meil on eelnev äh, luba, siis äh, on kogu tegevus äh, legitiimne, mis ei ole ju meie soovitud lähenemine. ma ei tea, kas meil on võimalik ex ante keelde sisse viia see, seda oleks väga raske praktikas rakendada. me peame mõtlema selle üle, kuidas autoriseerimist äh, mm, parimal võimalikul moel reguleerida. ja lõpetuseks välkkauplemine. ma tahtsin küsida et mis on selle välkkauplemise mõte üldse, see on tehniliselt võimalik, aga, aga kas see ka on kasulik? kas sellel on mingi mõte? me, arvutid on maailmas olemas, me ei saa neist enam lahti, kas me toetame mingi arvutitehnoloogia äh, kasutamist, äh, on aga hoopis teine asi. eesmärk on ikka kõige olulisem Werner Lange ütles, et me peame välkkauplemist piirama. ma arvan, et meie eesmärgiks igal juhul ka selles kauplemissektoris on kuritarvitamise vähendamine ja seetõttu äh, peaksime sellest lähtuma. mis puudutab turuosalisi, siis välkkauplemine on äh, kümne protsendi, kümnekordselt kasvatanud oma äh, osakaalu kogu kauplemisesse. ja mulle tundub, et me peaksime seda sektorit äh, struktureerima ühel või teisel moel, aga kõigepealt peaksime paika panema oma lõppeesmärgi ja alles siis rääkima vahenditest, mille abil selleni jõuda me oleme oma komisjonis sellest juba rääkinud ja mulle jäi mulje, et äh, välkkauplemine on tõesti äh, väga suur murelaps meile. suur tänu! meil on veel kuus sõnasoovijat, äh, nii et vaatame, kas keegi soovib veel sõna. Peeter Siimann, Rakett Pelts, Astrid Lulling, Wolf Klints, Arlene McCarthy, äh, mitte Robert Goebbelsi nimel, vaid sedakorda ise oma nimel, siis olen ka mina sõnasoovijate nimekirjas. kas keegi soovib veel rääkida, kui tahate sõna, siis äh, andke mulle praegu märku. aga nüüd jätkame, kõigepealt Peeter. suur tänu. lugupeetud äh, esinejana kõigepealt suur tänu raportöörile tema sissejuhatava sõnavõtu eest suur tänu ka. tahaksin puudutada ühte tema kommentaaridest ning vastata ka Sven Kiigoldile ja härra Klõutale. mis puudutab sõltumatuid finantsnõuandeid, siis ähm, tarbija kaitse seisukohast on tegemist tähtsa valdkonnaga. sõltumatud finantsnõuanded tänu lepingulistele piirangutele ei saa väga paljud kauplejad selliseid nõuandeid pakkuda. ja kui on äh, juba öeldud sõltumatu äh, nõuanded, siis tuleb äh, ühel või teisel moel tagada, et need nõuanded tõesti oleksid sõltumatud. ja ma ei taha väita, et meil oleks vaja konkreetsemaid määratlusi, vaid me peame ühel või teisel moel tagama, et need inimesed, kes nimetavad ennast sõltumatuteks, ongi tõesti sõltumatud. muudatusettepanek seitsesada kolmkümmend viis räägib sõltumatutest nõuannetest ja selleks, et nõuanded oleksid sõltumatud, on vaja põhjalikku turuanalüüsi. mis on midagi enamat, kui komisjoni ettepanek oli tuleb põhjalikult hinnata mingisugust finantstoodet. mina tahaksin tagada seda, et nõuanded on sõltumatud äh, nii et äh, lisaks nendele äh, finantsstiimulitele peaks olema veel täiendavaid meetmed, mis aitavad tagada seda, et nõuanded oleks tõesti sõltumatud. komisjon on mõningad maksed välja jätnud, nii et inimesed, kellel on tihedad sidemed mingite ja oma huvid mängus seoses mingite instrumentidega, siis sellele tuleb ka tähelepanu juhtida. siis veel ma arvan, et ei piisa ainult sellest, et me pakume tarbijatele lihtsalt selget infot, mis puudutab kolmandate poolte makseid nõuandjatele. servitades, et sõltumatu tegelikult on, ei tähenda mitte midagi, see võib olla seal kuskil väikese, väikeste tähtedega kirjas, nii et sõltumatud, nii et tarbijad põhimõtteliselt ei näegi seda. Burkhardt suur tänu, lugupeetud äh, esinaine. ka mina tahaksin tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest. Äh, ka minul oli äh, rõõm sattuda ajakirjanike, teleajakirjanike rühma ohvriks ja nemad tahtsid äh, just nimelt minult küsida nende sõltumatute nõustajate kohta. Äh, õnneks äh, parlamendiliikmed parlamendis tegelevad seadusandliku tegevusega ja mitte ajakirjanikud ja sellist lähenemist, olles ise parlamendiliige, ma ka toetan. täna räägiksin ühest teemast nimelt finantsnõustajate küsimusest ja ähm, nendele tehtavatest maksetest. me peame kandma hoolt selle eest, et ähm, saavutaksime suurima võimaliku läbipaistvuse taseme. nii et äh, klientidel oleks otsustamise protsessis kättesaadav kogu võimalik info. sageli kliendid ei tea, räägi nendest finantsstiimulitest, mis on mängus äh, nõuandetegevuses, nii et me peame lihtsalt aitama kliendil olukorda läbi näha. mõlemad süsteemid praegu on legitiimsed, äh, sõltumatu nõuanded äh, ja muu kuid me peaksime äh, mõtlema täpselt, kuidas paremini äh, Äh, reguleerida äh, seda valdkonda ühelt süsteemist teisele üleminekuks, äh, minek üleöö on teostamatu. kui me vaatame, milline on olukord turul praegu siis sajaprotsendiliselt sõltumatuid nõuandeid ei jagatagi. see tasustatav äh, nõuanne, nõuandetegevus on lihtsalt nii juurdunud meie süsteemi. tasakaalustatud süsteem äh, oleks õigem ja klientidel äh, oleks sellest kasu. mis puudutab komisjoni nõuandeid, siis sellest see nõuab täiendavat selgitamist ja kiidaksin siin takka neile eelkõnelejatele, kes ütlesid, et mis puutub äh, toiduhindadega spekuleerimisest, äh, kaubahindadega spekuleerimisest, siis need on tähtsad teemavaldkonnad äh, ja me peaksime väga põhjalikult järele mõtlema, ähm, mida me tahame saavutada. väga paljude inimeste elukvaliteet ja sissetulek äh, sõltuvad äh, meie otsustest. suur tänu tähelepanu eest. Astrid. aitäh, Astrid, palun. suur aitäh, proua esimees. kõigepealt tahaksin sõna võtta kvestorina kommenteerimaks seda, mida härra Kluter ütles sellele vägivaldsele sek-, selle vägivaldse sekkumise kohta meie kohtumisele. toimub tõesti spekuleerimine toiduainetega, aga see ei anna kellelegi õigust korraldada nii-öelda tormijooksu parlamendile. on palju võimalusi, kuidas oma muresid teatavaks teha ja ilmselgelt tuleb paremini tagada, et meie turvasüsteemid toimiksid ja nendest ei oleks võimalik läbi murda. kuidas me suudame kaitsta ennast selliste vägivaldsete noorte vastu ja ma kindlasti eh, suhtlen turvateenistusega, see küsimus tuleb lahendada. meie ohutus tuleb tagada ja selliseid äh, turvalisuse rikkumisi ei tohi lubada. Need inimesed oleks võinud ju minna tunduvalt kaugemale, kui nad läksid. nii et äh, turvateenistus peab olema võimeline sellega tegelema äh,. teine kõneleja, proua Luling, mul on küsimus teile. ma arvan, et me võime olla rahul sellega, et need, kes siia tulid, ei olnud vägivaldsed, kui nad oleksid olnud vägivaldsed, siis oleks olnud põhjust muretsemiseks. milles see vägivald seal seisnes, mina ei tundnud ennast küll ähvardatuna. Nad rikkusid muidugi meie reegleid, aga vägivaldsed, nad ei olnud vägivaldsed, vägivald on, esineb siis, kui inimesed surevad, kui spekuleeritakse toiduainehindadega, inimesed jäävad nälga, Need noored ei olnud siin vägivaldsed, proua Lulling. proua Lulling vastab, nad vägivaldselt ju sisenesid meie ruumi. härra Kiigold ütleb, mina küll seda ei näinud. Äh, proua Lulling, aga nad keeldusid siit ruumist lahkumast. Äh, teie ilmselt ei näinud, mis juhtus, mina nägin. Need äh, esimees katkestab vabandust. proovilik. oluline on see, et meie reeglitest peab kinni pidama. hästi, nad ei eh, käitunud vägivaldselt eh, meie suhtes ja aga ei tohiks ka meie teiste töötajate suhtes eh, vägivaldselt vahetada, proua esimees, me praegu ei aruta siia ruumi tungimist, mul on kõnelejate nimekirjas veel mitmeid inimesi, kui pärast aega jääb üle ja kui me oleme MIFID-i teema lõpetanud, siis võite ka seda teemat arutada, aga praegu me rohkem ei aruta seda, mis siin varem toimus seoses eh, sissetungijatega. see ei olnud nüüd niivõrd eh, erutav teema, kuigi tõesti on kahetsusväärne, et selline asi juhtus, eh, erinevad pooled eh, tegelevad lobitööga ja püüavad avaldada survet eh, parlamendiliikmetele, sealhulgas ka mulle. Astrid, nüüd palun jätka selle oma sisulise teema käsitlemist. kõneleja räägib mikrofonita ma tõesti ei tahtnud arutelu sel teemal äh, algatada, tahtsin teha vaid mõne kommentaari, et meil on olemas oma reeglid, millest peab kinni pidama, väga hästi. kõigepealt ma tahaksin äh, tunnustust avaldada Markus Ferberile tehtud töö eest äh, ja ma tahaksin äh, mõned küsimused esitada. kõigepealt, mis puudutab toodete keerukust äh, Äh, mõned kolleegid on esitanud nende osas muudatusettepanekuid, mina arvan, et mis puudutab toodete jaotamist, siis see riski äh, mõte ei ole siin otseselt äh, seotud keerukusega mida ma pean silmas, siis tuletisinstrumentide puhul tegelikult on üsna tihti väiksema riskiga tehingutega tegemist ja väga lihtne on kõikide toodete puhul kokku panna info nii-öelda voldikud selleks, et investorid mõistaksid eh, neid eh, tooteid ja mõistaksid, millesse nad investeerivad ja mulle tundub, et see keerukus ei ole siin praegu üldse aktuaalne. Eh, teine küsimus, palga tasustamine raportööri lähenemine suurema läbipaistvuse järele on väga teretulnud Eh, investoritel peab olema lihtne lugeda informatsiooni, lihtne saada juurdepääsu informatsioonile ja mingisuguseid lisatasusid lisainfo eest võtta ei tohiks. ja seega tuleks keelustada sellised ähm, poliitikud aga kui me hakkame liiga suuri piiranguid peale panema ka tasustamisele, siis investorid lihtsalt äh, ähm, äh, kaugenevad meie turgudelt ja seega ma toetaksin Markuse äh, ettepanekuid ähm, ja süsteemsete riskide vältimiseks tuleb võtta arvesse erinevate kat-, kliendikategooriate erisused ja äh, tuleb leida kõikidele läbipaistvusnõuded, mis sellele kategooriale äh, sobivad. Äh, kauplemiseelne läbipaistvus, aktsiavälised tehingud ja nii edasi ja ka kauplemisjärg, tehingu järgne ähm, läbipaistvus peaks kindlasti olema suurem. nüüd äh, kesksete vastaspoolte juurdepääsu keelustamine tuletisinstrumentidele äh, ja ka kauplemissüsteemidele on väga oluline selleks, et vältida seda, et kesk, liiga palju keskseid vastaspooli osaleksid samal platvormil ja riskid ei oleks jaotatud ja ma tahaksin sellega lõpetada ja tänada Markust veel kord tema lähene, võetud lähenemisviisi eest ja selle eest, kuidas ta on suhtunud muudatusettepanekutesse, neid muudatusettepanekuid on terve hulk ja mulle tundub, et tal on õnnestunud suurepäraselt nendest panna kokku kompromiss. okei okay,, thank you very much, Wolf. jah, ja vielen dank, in anderer Zeit. härra Wolf, jah suur tänu, ma saan aru, et aeg on juba hiline, aga tahtsin ka omalt poolt teha mõned kommentaarid. ma arvan, et määrus ja direktiiv on väga olulised tagamaks, et tulevikus on meil ühtsed reeglid, aga see ei ole praegu veel tagatud. me ei tea, mis saab Eurotsoonist, võib-olla Eurotsoon peab minema tunduvalt sügavamale integratsiooni tasandile Äh, Ühendkuningriik on juba väljendanud soovi Londonile opt-out'iks ja ei ole üldse selge, et äh, ka finantsvaldkonnas tulevad meil ühtsed üle-euroopalised reeglid. mis äh, puudutab neid küsimusi, siis ähm, mõningates on mul raportööriga lahkarvamus, ma arvan, ITRE komisjon on päris äh, äh, häid äh, seisukohti välja pakkunud. seoses näiteks tütarettevõtete tekitamisega äh, ning tuleks see protsess on väga keeruline, me teame, et pangad on väga arukad ja oskavad hästi varjata, mida makstakse nende toodete eest ja nad ei soovi pakkuda konkureerivat toodet, mis võib küll olla kliendi huvides mis puudutab konkreetseid äh, tootekategooriaid, näiteks eurofondid, tuleks eristada keerukamaid eurofonde vähem keerukatest, aga selleks on meil eurofondide direktiiv ja sellega me ei peaks tegelema siin kontekstis. mis puudutab muid küsimusi, siis äh, erinevalt äh, kolleegist Silvi Kulaarist pooldan mina üsna liberaalset lähenemist jaeklientidele on tarvis minimaalseid standardeid, aga kui me räägime kutselistest klientidest, siis äh, äh, ka nemad peaksid saama jätkata oma tegevust ilma mingeid äh, tütarfirmasid loomata. välkkauplemine Äh, ma arvan, et äh, see on minu jaoks liiga keeruline valdkond, ma ei tea, mis praktikas äh, toimub ja milline erinevus on viie millisekundi, viiesaja millisekundi ja viie sekundi vahel. ma arvan, et seadusandjatena me tegelikult midagi mõistlikku tehniliselt selle kohta öelda ei oska. üks asi veel, ma leian, et see teema on oluline, ta tuleks arutada professionaalsel tasandil ja kodanikega ning peaksime huvirühmade esindajatele samuti eh, pakkuma piisavat teavet, näiteks eh, nad ilmselt ei tea et, et üheksakümmend seitse protsenti sellistest tehingutest toimub Chicagos ja vaid paar-kolm protsenti Euroopas nii et me peaksime tagama äh, korrektse teabega erinevatele huvirühmadele. delegeeritud aktid, äh, see ei ole nüüd esimene kord, kus taolist strateegiat äh, välja pakutakse või isegi kuritarvitatakse nii-öelda jutumärkides. aitäh, edasi Arlin ma teen lühidalt, eh, sest ma juba fraktsiooni nimel rääkides eh, ütlesin mõned asjad välja. tahaksin vaid eh, rõhutada investorite kaitse küsimust ja kuigi ma raportöörilt selgelt kuulsin, et me ei pea tingimata järgima ühe konkreetse liikmesriigi eeskuju, me peaksime arvestama äh, teatud äh, katastrofaalset olukorda, mis mõnedes liikmesriikides on äh, tekkinud, kuna investorid ei olnud piisavalt kaitstud. oluline on, et äh, me tugevdaksime WIFIDis vastavaid sätteid, olen teinud ka omalt poolt muudatusettepanekuid selleks, et tarbijaid paremini kaitsta ja ka investoreid paremini kaitsta, tagades, et investeerimisfirmad ei äh, läheks vastuollu kliendi parimate huvidega, näiteks äh, pakkudes töötajatele hüvesid, äh, kui nad pooldavad ühte konkreetset finantsinstrumenti, sõltumata sellest, kas see instrument vastab kliendi vajadustele või mitte. Tarbija peaks saama ka selge info pakutavate teenuste hinna kohta ja selgeid sätteid nõustamise kohta Eh, et ei tohiks saada hüvesid, tasusid eh, või muud eh, kolmandatelt isikutelt või kolmandate isikute nimel tegutsevatelt isikutelt, vaid üksnes vahetute tasudena kliendilt. kliendile tuleb avalikustada konkreetsed tariifid ja kui mõned tasud ei ole seotud finantsinstrumendiga, siis tuleb ka need näidata eraldi finantsinstrumendiga seotud tasudest. samuti tuleb kliendile pakkuda finantsinstrumenti, mis vastab kõige paremini tema vajadustele samuti tuleb äh, ära märkida, kui konkreetne finantsinstrument on teadvalt seotud konkreetse investeerimisfirmaga. Äh, ma loodan, et äh, raportöör suudab arvestada nende ettepanekutega lõppkompromissi koostamisel. aitäh, ma tean, et aeg on nüüd juba hiline, aga ma tahtsin ka ise sõna võtta. ma arvan, et raportöör, nagu te kõik olete öelnud, on teinud väga head tööd. tarvis on jätkata tööd turgude stabiliseerimiseks ja sobiva tasakaalu leidmiseks. paar kommentaari, mis ma tahtsin teha. VKD kasvuturud, ma arvan, et me ei tohiks seda liigselt piirata ja raportöör võiks ehk arutada seda, mida me oleme teinud juba riskikapitaliga seoses ja muidugi arvestada, et miski, mis on alguses väike, võib kasvada hiljem suuremaks ja olen ka nõus sellega, mida Kei ütles, me peame tagama, et oleksid maksimeeritud kasvuvõimalused. mõnikord kasvades tuleb arvestada rohkemate õigusaktidega, aga ennatlikult seda piirama hakata ei ole mõtet. mis puudutab tasusid, siis me peaksime asja vaatama kahest küljest. sobimatute hüvede pakkumine, aga vaatama ka seda, missugune on mõju investeerimistuludele investorite jaoks. me ei saa tingimata lahendada kõike ühe korraga. ja kui investor saab millestki paremat tulu koheselt, siis võib tekkida tal stiimul valida just see, kuigi pikemas perspektiivis ei ole see tema jaoks sobiv lahendus Eh, panin, eh, võtsin teadmiseks ka selle, mida öeldi kapitalinõuete direktiivi meetmetega seoses. Eh, olen nõus raportööri seisukohaga, et me võime üle võtta selle, mida me oleme juba muus kontekstis teinud ja mis on osutunud edukaks kliiring ja mm, kauplemisjärgne olukord. me mõnikord toimub fragmenteerimine ja seejärel konsolideerimine, aga see peaks olema äh, turu poolt suunatud, mitte reguleeriva diskrimineerimise kaudu peaksime leidma tasakaalu avatud ja mittediskrimineeriva juurdepääsu vahel, mis tagaks samas koostalitlusvõime. ja nagu raportöör ise ütles, ela ja lase teistel elada. ja samuti järelevalveasutuste sekkumise võimalus, kui on oht, et koostalitlusvõime kaob ära. aga kui kaugele me oleme valmis minema sellistel äh, puhkudel, kus võib esineda süsteemseid riske, näiteks kunagi me arvasime, et äh, suured pangad on kindlas olukorras, aga me peame tõsiselt arvestama võimalike riskidega. see, äh, praegu toimub euro eksistentsiaalne võitlus äh, ja ma arvan, et ei ole kasu sellest, kui me räägime kasvust ja konkurentsivõimest, kui me midagi selle nimel ei tee. leping, majandusjuhtimise ettepanekud ja muud õigusakti ettepanekud tuleb ühendada. artikkel sada üheksateist aluslepingus ütleb, et meie majanduspoliitikat peab ajama vastavuses avatud turumajanduse põhimõtetega, kus on vaba konkurents ja seda on üle korratud äh, artiklis sada üheksateist seoses Europiirkonnaga. meie eesmärk peab olema toetada Euroopa Liidu üldist majanduspoliitikat, äh, avatud konkurentsivõimega majanduses ja keegi ei saa peita enda eurotsooni taha. majandusjuhtimise puhul ütleme, et eh, seitsme riigi puhul on seda konkreetselt mainitud, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Soome, Austria, eh, neile kõigile on öeldud, et teenuste sektorist eh, tuleb parandada. ma ei taha tõmmata paralleele nendega, kes tahavad ära kaotada avatud juurdepääsu, aga äh, et kas me tõesti saaksime ühendada aluslepingu majandusjuhtimisalased õigusaktid, me tahame olla konkurentsivõimelised ja tahame, et Euroopa kasvaks ning ähm, just äh, alusõigusaktides äh, peame olema valmis seisma nende põhimõtete eest, sest äh, vastasel juhul keegi maailmas ei usu meid, turud ei usu meid ja G kakskümmend võib-olla vaid vaevalt kergitab kulmu aitäh! Äh, järgmine kõneleja, ma püüan teha lühidalt, tahaksin tänada kõiki kolleege raportöörina. Mm, õhkkond on olnud positiivne ja kommentaarid üldjoontes samuti, ma arvan, et äh, meil on võimalik kokkuleppele jõuda mis puudutab äh, siin enne juhtunud intsidenti, siis tegelikult ma olen paljudega nendest inimestest kohtunud ja kui ma nendega vestlen, siis ma saan aru, et me peame lihtsalt oma argumente natukene teistmoodi esitama oleks hea nende inimestega dialoogi astuda, sest äh, nende argumendid ei jõua meieni eriti hästi sellisel moel, kui nad tungivad saali loosungitega meil on siin mitmed olulised küsimused, mis tuleb lahendada, OTF, organiseeritud kauplemissüsteemid, paljud kommenteerisid seda teemat, ma loodan, et leiame sobiva lahenduse nendest ettepanekutest, mis on tehtud ja et leiame kompromissi, järgmisel variraportööride kohtumisel tegeleme prioriteetsena selle küsimusega, välkkauplemine, ma unustasin paar aspekti mainida oma sissejuhatuses sponsoreeritud juurdepääsu keelamine eh, peab olema mittediskrimineeriv eh, juurdepääs. ka kauplemispiirangutega, Astrid, ma loodan, et ma su vestlust siin ei sega minu arvates ei ole kaubanduspartnerite huvides, äh, kui kauplemine katkestatakse ja mis puudutab erandeid, siis ma ei ole erandite vastu, aga komisjoni poolt äh, välja pakutud äh, sõnastus, kus püütakse erandeid äh, defineerida kapitali põhjal, siis ma ei ole päris kindel selles suhtes. põhimõtteliselt iga pank võib öelda, et minul on vastav ladu, ma olen võimeline töötlema maisi ma arvan, et asjad on äh, tunduvalt äh, keerukamad. igal Saksamaa omavalitsusel on äh, vastavad kommunaalteenused, kui nad ja võib juhtuda olukord, kus äh, toodetakse väga vähe, aga kaubeldakse väga paljude asjadega ja olukord ei pruugi olla üldse tarbijate huvides. kui ma vaatan Saksamaal oma regiooni ja praegust koalitsiooni, siis äh, kindlasti on nad toiduainetega spekuleerimise vastu. aga samas eh, linnapea püüab tagada elektritarnevõrgustiku monopoolset seisundit nii et me peame kaaluma, kas meie lähenemine kohalikele omavalitsustele on õige. keerukad tooted ja eurofondid. ma ei usu, et eurofondid on lahendus probleemile. see, mis on USITS kolmes standardiks muudetud, põhimõtteliselt on meil tegemist toodetega, mis on juba väga huvitavad tavainvestoritele kuid eurofondid ehm, iseenesest ei tähenda mingit väärtushinnangut, need on lihtsalt eh, teatud standardiseerimisvorm. ja me peame mõtlema, kas see tõesti kujutab endast tõelist eh, lahendust. tripsi osas ma olen juba proua Peresiga arutanud, võib-olla piisab põhjenduspunktist. mõnikord äh, pakutakse tooteid, mida tegelikult ei tohiks pakkuda, kui investorite kaitse on tõeliselt olemas. loomulikult ma jätkan koostööd kõikide kolleegidega ja need küsimused peavad äh, uuesti tagasi minema ka fraktsioonidesse ja seal neid arutatama. Äh, praeguseks suur tänu kõikidele, kes kommenteerisid. aitäh, raportöör. ma lootsin teha lühikese pausi, aga nüüd me oleme ajast siiski maha jäänud või vabandust. Hmm. hääletamine üheksas või kümnes juuli komisjonis ja potentsiaalselt äh, täiskogu septembris, kui Markus äh, suudab äh, samasugust töötempot jätkata, millega ta meile juba on muljet avaldanud. nüüd läheme järgmise punkti juurde, siseringi tehingud ja turuga manipuleerimine ehk turu kuritarvitamine ja seejärel äh, siseringi tehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavad karistused. Äh, Arlene McCarthy on raportöör mõlemas äh, nendes küsimuses ja tahan lühidalt veel öelda, et meil on koostöö kokkulepe libekomisjoniga direktiivi osas ja sellest tulenevalt avame uuesti ka meie komisjoni poolt muudatusettepanekute tegemise võimaluse. tähtaeg tuli enne, kui me kokkuleppele jõudsime. nüüd sõna Arliinile uh,. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes uh, leidsid aega, et äh, võtta ka sõna selles väga keerukas küsimuses ja on esitanud palju muudatusettepanekuid, paljud nendest äh, parandavad kindlasti minu algset teksti. me oleme üldiselt lähenemise ja põhimõtte osas nõus, et kuritarvitamiste vastu peame me olema väga karmid ja nende vastu, kes üritavad äh, turgudel kuri, turgusid kuritarvitada ja siseringi tehinguid teha me oleme aruteludes äh, reguleerijatega mõistnud, et äh, nad on väga mures äh, sellepärast, et pärast finantskriisi vahetult suureneb turu kuritarvitamise oht ja meie tahame reguleerida turge, puudujäägid seadusandluses eemaldada ja seega äh, arvatakse, et võib-olla praegu inimesed üritaksid siis äh, manipuleerida turgudega veelgi rohkem selleks, et teenida ikkagi see raha, mis neil muidu jääb teenimata tänu nendele äh, puudujääkide eemaldamisele ja seega me peaksime olema väga ettevaatlikud oma öö, äh, lähenemises ja mul on väga hea meel, et äh, komisjon on äh, direktiivist nüüd kujundanud määruse ma paluksin, paluksin kolleegidel ja variraportööridel ähm, võtta võib-olla rohkem sõna täna selleks, et rääkida muudatusettepanekutest, sest aega on vähe. Äh, meil toimub variraportööride kohtumine, ma olen meie kalendri pannud jooksma kokku härra Ferberi kalendriga, sellepärast et kõik, mis me teeme, Äh, turu äh, kuritarvitamise vastu on otseselt äh, seotud sellega, milliseks kujuneb MIFID-i lõppettepanek, seega me tahame käia härra Ferberiga mm, ühte sammu ja ma arvan, et mõned muudatusettepanekud, mis on esitatud minu ra-, raportisse, tegelikult sobiksid paremini härra Ferberi raportisse. aga nüüd siis mõned valdkonnad, kuhu on esitatud kõige rohkem muudatusettepanekuid. artikkel viis puudutab definitsioone esimene jagu muudatusettepanekuid keskenduvad konkreetsetele määratlustele, on neid kolleege, kes on esitanud lisadefinitsioone aktsepteeritud turukäitumistele, mm, tuletisinstrumentidele ja nii edasi ja sellele, mida tuntakse kui olulise jaotamisena. ja mulle tundub, et Äh, ühelegi muudatusettepanekule ma siin vastu ei oleks, sellepärast et on täiesti loogiline, et me nendega arvestame. proua Goulart äh, esitas finantsinstitutsioonide alase definitsiooni äh, probleeme, minul sellega ei ole, aga kui kolleegid, tahaksin teada, mida kolleegid sellest arvavad sellele järgnesid härra Schmidti poolsed muudat-, muudatused äh, Äh, füüsiliste tooraine lepingute definitsiooni ja kohapealsete turgude kohta ma tahaksin teada tegelikult, milles see muudatus seisneb, mis, äh, mis mõttega muudetakse siin termineid ja kas sellel võib olla mingisugune mõju äh, ka mujal? siis ka kuulujuttude definitsioon tegelikult minu meelest on seda väga raske defineerida ja üsna tihti me peame lootma regulatiivasutustele selleks, et äh, mõista, mida kulujutt sellel konkreetsel ähm, turul võiks tähendada ja siis oluline jaotamine. Äh, hea meelega vaatan läbi need äh, muudatusettepanekud avam- ja olen avatud nende suhtes, sellepärast et mõnedki nendest parandavad ja selgitavad nüüd äh, tellimisraamatusse kandev äh, anne, äh, õiguslik ähm,, delegeeritud õigusaktid, seda ma olen siin välja pakkunud, muudatusettepanekuid sellele ei esitatud, aga minu muudatused on juba muudatused komisjoni esialgsesse ettepanekut ja siis nüüd informatsioon, see on natukene äh, Äh, rohkemaid vasturääkimisi tekitav. väga palju esitati äh, artiklisse kuus muudatusettepanekuid. Äh, esmasuunised sobiva käitumisstandardi kohta proua esinaine esitas üsna mitu muudatusettepanekut ja ähm, ja, ja mida peaks toorainete turgude, nende tuletisturgude koht, järel- ja nende tuletusinstrumentide kohta esitama härra Klints, äh, äh, proua Goulart, äh, härra Feio ja härra Schmidt esitasid muudatusettepanekud selles osas. mina oma äh, raporti eelnõus parandasin artiklit kuud, kuus selleks, et viidata mõnede tuletisinstrumentide turgu moonutavale mõjule ja ma olen valmis seda määratlust veel laiendama nüüd see insider informatsioon ja äh, vajalik informatsioon, ma olen jätkuvalt veendunud, et ähm, ma tegelikult olen üsna hea tasakaalu siin saavutanud ja ma arvan, et äh, me ei tohiks seda välja jätta, sellepärast et reguleerivad asutused on meile öelnud, et vajalik on see, et nad vajalikku informatsiooni saaksid äh, välja selgitada, aga ma tahtsin äh, tasakaalu saavutada selle vahel, et kõigepealt on järelevalveasutustel suhteliselt suur kontrollivõim turgudelt, aga samas äh, turul osalejad teavad, mida neilt äh, eeldatakse. ja kui kolleegidel on välja pakkuda parem sõnastus selle eesmärgi saavutamiseks, siis ma olen sellele avatud, aga ma ütlesin alguses, et ma ei olnud sugugi äh, vastu sellele, et vajalik informatsioon ja sellega seonduv siit täiesti välja jäetakse sellepärast et äh, meil on olnud praktilisi näiteid selle kohta, et äh, need, kes on äh, insider tehingutesse laskunud ja insider informatsiooni saanud, ju oma tehingute puhul aga jäänud selle eest süüdi mõistmata, sellepärast et kohtud ütlesid, et neil ei olnud piis-, nad lihtsalt ütlesid, et neil ei olnud insider informatsiooni ja et reguleerijatel ei olnud insider informatsiooni ja seega tuligi see sisse, see vajaliku informatsiooni mõte või viide. Mm, ma arvan, et seda võiks jah, võib-olla täpsemalt defineerida, aga, aga sellest loobumist ma ei toeta, sest muidu jäävad karistama jät-, karistamata jätkuvalt need inimesed, kes ins-, insider-tehinguid teevad. siis mõned muudatusettepanekud, mis esitati siseringi informatsiooni defineerimise kohta, neid ma toetan, eriti proua Peedikäine muudatusettepanek ja ma tahtsin siit välja joonistada kompromissmuudatusettepaneku, et me jõuaksime sellise definitsioonini, mis kõike katab. nüüd äh, mõistliku investori mõiste toodi siia sisse äh,, mis katab kõikvõimalikud no, äh, investorid ja ei defineeri ära, milline peaks olema, äh, kui äh, äh, ko-, kui suurte kogemustega investoriga on tegemist ja nii edasi ma olen mures aga teatavas mõttes sellepärast, et muudatusettepanekuid on esitatud piiravaid selle muudatusettepaneku äh, selle termini puhul härra Schmidt, äh, Kay Swinburne ja äh, proua esineja on esitanud muudatusettepanekuid. aga mina arvan ikkagi seda, et kui mõni ettevõte on siseringi tehingus süüdi mõistetud, siis äh, ei pea olema eriti äh, teadlik inimene äh, börsiasjadest, et mõista, et sinna ei ole ilmselt mõtet, äh, et sinna ei ole mm, turvaline investeerida. nüüd siis edasi muudatusettepanekud seitse ja kaheksa artikkel siseringu tehingud ja turuga manipuleerimine ma öö, äh, muutsin iseenda raportit pärast saades tagasisidet äh, era-, äh, huvipooltelt, et siseringi tehingud, mis, millesse astutakse nõustamise tulemusena, peab olema kaasatud. ja seega on otseselt keelatud inimestel nõu anda siseringi informatsiooni kohaselt teistele Äh, sooritada teatavaid tegevusi, aga praegune seadusandlus ei karista neid inimesi, kes äh, selle äh, nõu järgselt siis tegutsevad. see on jällegi seadusandluses üks selline auk, mis tuleks minu meelest sulgeda mõlemad tegevused, need inimesed, kellel on inside äh,, siseringi informatsiooni ja see inimene, kes selle informatsiooni järgselt käitub, peavad olema kaetud, sellepärast et me näeme järjest rohkem äh, seda, et äh, väga keerulisi süsteeme arendatakse välja ja inimesed käituvad selle siseringi informatsiooni põhjal, teenivad sellest suuri kasumeid ja jäävad äh, regulatiivse kontrolli alt välja ja sellepärast ma selle konkreetse muutuse Äh, siia sisse viisin nii et äh, mõningatel juhtudel on täiesti selge ja seda on reguleerijad öelnud, et need, kes äh, astuvad äh, samme ja tehingutesse äh, selle siseringi informatsiooni kohaselt, äh, on võib-olla isegi rohkem süüdi kui need, kes seda infot neile jagavad. nii et ka nemad peaksid minema kontrolli alla. mõned kolleegid, härra, proua Swinburne ja, ja härra Calvin oma muudatusettepanekutega seda minu esialgset muudatusettepanekut toetavad. ja siis esitati veel muudatusettepanekuid seoses informatsiooniga, mida ei liigitada siseringi tehing, eh, tehinguid puudutava informatsiooni alla eh, ja jällegi üks viide siin nii-öelda siseringi tehingu üritamise kohta, ma arvan, et siin me peaksime natukene rohkem selgitama eh, veel ära selle, kus siis siseringi tehingute piirangud ei kehti, proua Piedikäinen, proua Bowles ja proua Swinburne esitasid selle kohta ka muudatusettepanekuid, see, need on kõik minu meelest mõistlikud. ja siis veel seesama äh, Äh, tehingu proovimine, proua Peedikäinen äh, esitas siin ka väga hea muudatusettepaneku, aga siis tekkis mul üks probleem, et äh, proua Goulart tahab siseringi tehingute alt tehingu üritamise välja jätta nii et ma ei tea, äh, võib-olla on asi selles, et äh, Prantsuse seadusandluses on asi natukene teistmoodi ja me peame leidma omavahel mingisuguse kokkuleppe, et me ei võtaks välja neid äh, tehinguüritusi, sellepärast et need on nii komisjoni esialgses dokumendis kui ka nõukogu dokumentides sees ja muuseas ka vanas direktiivis olid nad sees ja sellepärast ma ei arva, et meie peaksime kuidagi seadusandlust äh, nüüd uue määrusega lõdvendama ja et nõuaksime vähem, äh, kui me nõudsime vanas tänaseks aegunud turuga manipuleerimise mm, direktiivis nüüd artikkel kaheksa, siin jällegi mõned väga kasulikud muudatusettepanekud proua Piedikäinelt, Ferreiralt ja ka proua Swinburnilt see puudutas äh, siis ähm, ebanormaalse või liiga kõrge hinnaga müümise kohta. siin kuulasin ära äh, turul tegutsejad ja tõin välja siin need aspektid, mis puudutavad otseselt äh, äh siis äh, turgudel praegu tehtavad ähm, ja on siin siis sees uus lõige informatsiooni kohta, mis tuleks selliste äh, kahtlaste ka tehingute puhul esitada. ja nagu ma ütlesin, ma ei toeta seda, et võetaksime välja turuga manipuleerimise üritused äh, või proovid, äh, ma arvan, et see peab olema sees see ja selleks, et turgudel ühtsus säiliks ja nüüd, kui me vaatame nüüd siseringi või siseringi nimekirju, insider nimekirju, need on väga olulised nimekirjad pädevatele asutustele, kui nad juurdlevad võimalike turu manipuleerimiste osas. kolleegid ilmselt veel mäletavad, kui ma esimest korda oma raportit äh, tutvustasin, siis äh, ma jätsin välja VKE-d nendest nimekirjadest, kes tegutsevad VKE-de kasvuturgudel ma olen nõus sellega, et Euroopa Liit peaks jätkuvalt leidma viise, kuidas bürokraatiat ja halduskoormat vähendada VKE-dele, kuid kui asi puudutab turuga manipuleerimist, siis siin minu meelest erandid ei oleks soovitavad, kuivõrd need läheksid vastu selle seadusandluse peamisele eesmärgile investoreid kaitsta ja ma arvan, et kõikidele investoritele peaksid kehtima samad reeglid ja kui ma vaatan asja detailselt, siis näiteks Soomes üheksakümmend üheksa protsenti investoritest on väikeettevõtted, see tähendab seda et, et üheksakümmend üheksa protsenti jääb siis välja selle määruse reguleerimise alast ja ma ütlesin veel eelmine kord, et me oleme näinud äh, trendi nii-öelda äh, butiikkaupplejate äh, poole ehk teisisõnu, need on kauplejad, kellel küll on vähe mm, kliente, võib-olla üks või kaks ainult, aga need äh, summad, milles nad kauplevad, on miljardid, nii et seega nad ei ole väiksed kauplejad ja siis on suured ettevõtted nagu JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, kes äh, ennast reklaamivad nüüd butiikkauplejatena äh, ja üritavad ka jõuda nendele VKE turgudele ja seega ma küll ei arva, et nad peaksid välja jääma ja me erandi peaksime tegema ma saan aru, mida kolleegid taga ajavad, mina võtsin selle siit välja, aga ma arvan, et võib-olla kompromissi huvides võiksime me mingisuguse sellise mooduse leida, et VKE-del oleks seda nõuet täita lihtsam, see oleks võib-olla mõistlikum ja sobivam lähenemine. ja veel aruteludes ähm, Euroopa äh, äh, VKE-de assotsiatsiooniga, kui me vaatame nende poolt öeldud, siis nad on öelnud, et äh, Äh, siseringi nimekirjade reeglid on uue määruse üks äh, võtmepunkt nende jaoks ja nemad arvavad, et äh, see meede, mis praegu on ette nähtud, on täiesti proportsionaalne ja seda on vaja ja ma küll ei näe siis, miks me peaksime loobuma kohustusest, mida VKE-d ise toetavad. nii et selle oleks täiesti mõttetu see asi siit välja võeda, neil, neil ei ole selle vastu mitte midagi, nad ei näe selles halduskoorma suurenemist ja nii edasi. aga me võib-olla peaksime tõesti mõtlema sellele, et kuidas neil oleks lihtsam seda nõuet täita. Nad võiksid ne..., see võiks olla veebipõhine eh, ja nii edasi, selleks et nad ei peaks lisatööd tegema selleks, et info edastada see nendesse nimekirjadesse, aga ma ei toeta seda, et nad välja jääksid. Eh, põhjus on see, et võib-olla jah, need butiiksüsteemid on väiksed, eh, need on väga personaalset teenindust teenust pakuvad ja võib-olla tõesti tegemist on VKE-dega, aga tihti nad seda midagi ei ole äh, muudatusettepanekud, äh, mis puudutavad esmaregulatiivstandardeid, äh, nende nimekirjade kohta ma toetan, seda peaks tegema tõesti esma, seda informatsiooni koguma, mitte Euroopa Komisjon. nimekirjad peaks säilitama viieks aastaks, komisjoni ettepanek praegu mingisugust aega siin ette ei näe, kuid on asja jätnud delegeeritud õigusaktide otsustada ja ma arvan, et äh, me peaksime seda muutma ja ütlema, et ESMA on see, kes peab otsustama, kui kaua neid nimekirju hoitakse. nüüd see nõue, et nimekirjas olevad inimesed peavad mõistma oma äh, kohuseid seoses äh, regulatsiooniga on tõesti väga oluline. esitati muudatusettepanekud, mis toetasid äh, Äh, VKE-de väljavõtmis härra Canfin ja proua Goulart tegid muudatusettepaneku, et me peaksime aitama VKE-del mõista nende seadusjärgseid kohustusi selleks, et nad ei rikuks reegleid lihtsalt sellepärast, et nad ei tea, mida neilt äh, oodatakse. nüüd äh, fondi juhtide tehingud ma jäin komisjoni ettepaneku juurde selles osas, et tehingud tuleb avalikustada kahe öö, tööpäeva jooksul tehingu sooritamisest. tõin siin sisse ka selle kauplemise akna kontseptsiooni ehk teisisõnu, see on siis see aeg, millal fond, fondijuhid võiksid kaubelda, aga teised arvasid, mina nägin seda ette, et see kauplemise aeg võiks olla sellest kauplemisaknast väljaspool, teised esitasid muudatusettepanekud vastupidiselt, et see peaks olema kauplemisakna sees seal. Äh, vaatame, üritame jõuda kompromissini, komisjon on mulle äh, mitteametlikult öelnud, et neile tegelikult täitsa meeldib see kauplemisakna mõte ja äh, te ilmselt teate, et minu eesmärgiks on jõuda sellisele lahendusele, mis sobib ka nendele inimestele, kes ähm, asjaga tegelevad, on näiteid selle kohta, et äh, on ettevõtteid, kes on kolmsada, nelisada tuhat äh, naela teeninud sellest, et nad on tehingu teinud vahetult enne seda, kui negatiivne info jõudis avalikkuse ette. Äh, investorid aga kaotasid tohutuid summasid selle pärast, nii et ma arvan, et neid näiteid on palju, kus, mis tõestavad seda, et me peame suurema õigluse sellesse süsteemi kuidagi sisse ehitama nüüd aruandluskohustus äh, fondijuhtide tegevuse, tehingute kohta on väga oluline, sellepärast et see kindlasti fondijuhte äh, peaks äh, demotiveerima siseringi tehinguid tegemast ja mm, see info on väga oluline, sellepärast et meie eesmärgiks on ju läbipaistvad turud ja investorite usaldusväärsuse säilimine komisjoni ettepanek näeb ette, et kõik tehingud, mis tehakse äh, juhi nimel mõne isiku poolt või kus äh, juht oma aktsiaid äh, laenab, peab olema samuti raporteeritud järelevalveametitesse ja avalikustatud. no ma arvan, et on täiesti võimalik kahe tööpäeva jooksul tehingud avalikustada ja ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks peaks siia tooma mingisuguses, äh, mingisuguse lävendi tehingute sulgemise kohta. kui midagi varjata ei ole, siis ma küll ei saa aru, miks ei peaks äh, tehinguid äh, keegi tahtma avalikustada ja natukene mures olen ka järgmise asja pärast, aga võib-olla kolleegid suudavad mulle, mind siin täna veenda selles, et miks nad mõningatel juhtudel on kõrgemat lävendit taotlenud direktiivis oli vist äh, viis tuhat äh, vana direktiivi puhul see tõsteti kahekümnele tuhandele ja mõned on selle tõstnud viiekümne tuhandele aruande piirmäära, aga on ka toonud siia sisse äh, lisaklausli, ma tegelikult ei saa aru, mida see tähendab sellepärast, et see tooks kaasa läbipaistvuse vähenemise ja usaldusväärsus ka investorite seas ilmselt kukuks, aga võib-olla võib kolleegid selgitaksid, miks nad on seda teha. härra Confan on selle öö, äh, piirmäära üldse öö, äh, välja jätnud, äh, kauplemisakna piirata ühe nädalaga ja näeb ette, ja tahab kvartalipõhiseid, mitte aastapõhiseid tehinguüleandeid. aga ma arvan, et esma peaks öö, oma regulatiivstandardite järgi selle asja ära reguleerima. nii et valikuvõimalusi tänu muudatusettepanekutele on väga palju, aga ma arvan, et kompromissi me suudame saavutada ka selles osas äh, väga hea ja see peaks äh, leevendama kõikide nende kolleegide mured, kes muudatusettepanekud on esitanud. aga kui me nüüd vaatame nüüd äh, artiklit seitseteist ja pädevate asutuste äh, Äh, küsimust, siis mul on väga hea meel näha, et muudatusettepanekuid läbib tegelikult äh, üksmeel, meil peab olema tagatud see, et pädevatel asutustel on piisavalt informatsiooni võidelda äh, turuga manipuleerimise vastu, sealhulgas peab neil olema võime ka ajutiselt tehing peatada ja palutakse jälle proua McCarthy'l aeglasemalt rääkida. enamus mu kolleege väidab, kõneleja räägivad inglise keelt ja seega probleemi väideldavalt ei ole kõneleja jätkab. tagada tuleb see, et pädevatel asutustel on piisavalt informatsiooni turuga manipuleerimisele vastu astumiseks, sealhulgas äh, ka äh, investorite varade külmutamine, tehingute keelamine või äh, kauplemise peatamine. ja mul on väga hea meel, et üsna mitu muudatusettepanekut esitati selle liini toetamiseks. nüüd piiriülene järelevalve, jällegi küsimus, mis tegelikult on kaetud MIFIDis see arutelu tuleb äh, maha pidada, nagu ma ütlesin, äh, selleks, et tagada järjepidevus äh, ja, ja järjepidevus jah, aga me peame kuidagi pihta hakkama selle piiriülese järelevalvega ja nagu ma oma raporti eelnõu tutvustamisel ütlesin, praeguses aktsiakauplemisturgudel äh, on väga raske järelevalveametitel kauplemiskohtade vahelist manipuleerimist äh, jälgida ja ma tegin ettepaneku, et kõige öö, äh, otsesemalt seotud öö, äh, turu öö, puhul oleks igapäevasel saavutada, igapäevaselt võimalik lugeda tehingute kohta infot te, tehinguraamatutes on neid, kes teie seast ütlevad, et see on liiga suur koorem kauplejatele, aga, ja üsna mitu muudatusettepanekut on esitatud selle kohta, aga samas on ka neid muudatusettepanekuid, kes nõuavad, et pädev asutus äh, mis vastutab, peaks olema see, kus see aktsia kõigepealt emiteeriti. härra Klints ja proua Piedikäinen esitasid taolisi muudatusettepanekuid. ehk teisisõnu siis pädev asutus on see tur-, selle turu asutus, kus aktsia välja anti. härra Schmidt äh, pani juurde siin ühe viite oma muudatusettepaneku äh, ka piiriüleste tehingute kohta, aga jällegi siis äh, võttes aluseks selle turu, kust aktsia välja anti, ma arvan, et me peame äh, enne lõppotsust siin veel korra kokku tulema. ütlen ainult nii palju, et reguleerivad arvavad, et piiriülene järelevalve on võimalik kõige tõhusamalt siis, kui kõige likviidsema turu järelevalveasutus on selleks pädevaks asutuseks sellepärast et ähm, kuivõrd meil juba MIFIDis on väga äh, konkreetne skeem äh, välja töötatud ja ESMA otsustab, milline on kõige likviidsem turg, siis mulle tundub, et äh, me võiksime selle juurde jääda oma esimese sammu puhul siis kuidagi piiriülene järelevalve tagada. aga nagu ma ütlesin, ma olen avatud aruteludeks kolleegidega selles küsimuses, sellepärast et argumente on väga palju, seisukohti on palju, kas see peaks siis olema see esmane turg või kõige likviidsem turg ja nüüd järgmine küsimus, mis jällegi on MIFide alastes aruteludes väga oluline öö, äh, vaenulik tellimusraamat äh, punkt kümme A. Äh, siin on esitatud väga positiivseid kommentaare, ma ütlesin esialgu, et ma tahaksin väga rangelt heidutavaid meetmeid tuua sisse, et turul osalejad hoiduksid vaenulikest tehingutest Äh, on olu- ja mulle on öelnud ka turul osalejad, et äh, tellimusraamatute kohta peaksid sellised reeglid olema, äh, aga kakskümmend viis ühe vastu oli see suhe, mis ma seadsin paika, mille alusel siis tuleb trahv maksta, aga see asi on MIFIDis kaetud, meie peaksime oma selle seadusandlusega sama liini järgima, nagu seal on kirjas aga see tuleb siin turgu manipuleerimise äh, määruses äh, esile võtta, sellest tuleb rääkida, sellepärast et tegemist on vaenuliku kauplemisega, see läheb otseselt meie teemasse üsna mitu kolleegi esitasid palju äh, muudatusettepanekuid kordajate kohta. mul on väga hea meel et äh, kolleegid on esitanud ka alternatiivseid seisukohti minu esialgsele seisukohale ja variraportöörid peaksid omavahel selle asja läbi arutama, enne kui me tuleme lõppjäreldusele. nagu ma ütlesin, MIFID-i arutelu öö, juures enne, kui ma rääkisin härra Goebbelsi seisukohtadest, tema arvab, et see peaks olema viissada millisekundit öö, Äh, välkkauplemise puhul äh, ma arvan, et me peame Winfriedi ja turgu manipuleerimise määruse vahel jällegi siin jõudma äh, kokkuleppele, need kaks asja tuleb omavahel panna paralleelselt jooksma ja ma härra Ferberi ja teiste variraportööridega kindlasti selle asja läbi räägin. me peame tagama selle, et MIFIDis oleks ka võimalused turuga manipuleerimisele vastu seista ja nüüd äh, sanktsioonid äh, ja turu äh, kuritarvitamise mm, jälgimine ja selg- äh,, avastamine, see on artikkel kümme, on esitatud väga palju häid muudatusettepanekuid, et kõik need, kes on äh, siseringi nimekirjades kirjas, peavad kõiki rik-, kõik rikkumised raporteerima, härra Kalfan on esitanud siin muudatusettepaneku selle kohta, öelnud, et äh, lepingu rikkumine ei ole info teavitamis äh,, lepingu rikkumiseks ei ole infonõudest kin-, mitte kinnipidamine, tema muudatusettepanek selles osas on väga mõistlik. mis puudutab haldussanktsioone, siis on esitatud muudatusettepanekud, mis ütlevad selgelt, et meil on vaja väga selgeid ja väga karme haldussanktsioone, on isegi toodud välja nende võimalik suurus ja, ja see, et pädevatel asutustel peavad olema esmakordselt, esmarikkujatele võimalus panna peale kaheaastane kauplemiskeeld ja siis pikem kauplemiskeeld nendele, kes äh, rikuvad mitmendat korda äh, härra Galfin, Feio, proua Swinburne, äh, härra Klints ja nii edasi on esitanud ka muudatusettepanekuid, erinevad on need muudatusettepanekud, selles mõttes on neid, kes nõuavad karmimaid sanktsioone, teised lõdvemaid sanktsioone. ja siis nüüd äh, informaatorite küsimus äh, selle kohta on ka esitatud üsna mitu muudatusettepanekut. on neid, kes tahavad äh, võtta ära võimaluse liikmesriikidel finants Äh, motivatsiooni pakkuda informaatoritele, kuid ma tuletaksin kolleegidele meelde, et ega see määrus seda üldse ei seagi kohustuseks liikmesriikidele, vaid äh, see on võimalus antud liikmesriikidele, kui nad tahavad, siis nad võivad selliseid äh, finantsmot-, sellised motiveerivad meetmed tuua sisse. nüüd pettuste vastased strateegiad, ma põhimõtteliselt toetan seda, see on muudatusettepanekud, mille esitas proua Bowles, aga tegelikult ma ei tea, mis asi täpselt see pettuste vastane strateegia peaks olema, kas me nõuame konkreetset strateegiat, mis kehtiks äh, kõikidele liikmesriikidele või peaks tegema, tegemist olema öö, äh, liikmesriikide enda strateegiaga ja see kujuneks siis selliseks, nagu nemad arvavad, et see peaks olema, see asi tuleb äh, täpsustada siis artikkel üksteist, siin on muudatusettepanekud, mis näevad ette, et esma- ja siseriiklikud pädevad asutused peavad tagama turvalisemad infokanalid info liikumiseks, mis puudutavad turgude kuritarvitamist. härra Kalfan esitas sellekohase muudatusettepaneku, mis on täiesti mõistlik ja arusaadav, sellepärast et teinekord on näha seda, et need, kes selles siseringis on, ei taha teiste kolleegide peale nii-öelda kaevata, sellepärast et nad ei ole veendunud, et nad võivad ise selle juures jääda anonüümseks ja seega meil peab kuidagi informaatorite jaoks äh, olema paigas selline süsteem, kus nad saavad seda tõesti teha anonüümselt ja nad usaldaksid seda süsteemi. siis äh, muudatusettepanekud neli kuni kakskümmend kaks aga tegelikult mulle tundub, et äh, räägime kõigepealt määrusest ja siis räägime direktiivist pärast, võib-olla niimoodi löön lahku, need kaks asja on parem. Äh, sellega ma siis lõpetan praegu, räägin direktiivist hiljem ja kuulan nüüd ära hea meelega kolleegid. Äh, suur tänu, ütleb proua esinaine. Äh, võib-olla õnnestub meil selle eelarve arutelu juures natukene aega näpata, aga sirba kõigepealt. suur tänu katsun teha lühidalt ja konkreetselt. kõigepealt suur tänu raportöörile konstruktiivse koostöö eest ja põhjaliku töö eest, mida ta juba, juba on jõudnud ära teha. üldiselt võin öelda, et paistab, et kompromissiks on kõik eelised olemas, vähemalt olulisemates küsimustes mis puudutab reguleerimisala, siis äh, ma arvan, et meie seisukohast on oluline see, et kõikide kauplemiskohtade puhul ka oleksid äh, korraldused äh, paigas. siis mis puudutab siseinfot, millest äh, rääkisite põhjalikult, äh, jah, me kõik teame, kui raske on täpselt määratleda Äh, selliseid olukordi, kus äh, teavet tõesti kurjasti on kasutatud, nii et äh, see element tuleks sisse tuua. siis turvameetrina arvan ma, et me peaksime aktsepteeritava tegevuse ja aktsepteeritava info ära defineerima, mitte vastupidi Äh, mitte asu-, me, me ei peaks asuma määratlema täpselt neid tegevusi, mis ei ole vastuvõetavad. mis puudutab välkkauplemist ja algoritmkauplemist, siis variraportööridega oleme sellest rääkinud äh, ja rääkinud väga põhjalikult ja me kõik teame, et äh, väga palju on kuritahtlikke ja kuritarvituslikke tellimusi ja minu arvates äh, tasude struktuuri sissetoomine äh, oleks äh, siin igati põhjendatud. siis loomulikult on oluline, et kõik meie määratlused oleksid neutraalsed, tehnoloogiliselt neutraalsed. mis puudutab turi, turu kuritarvitamist, siis reguleerimisala peaks olema lai selles valdkonnas, aga kui on kui on legitiimsed põhjused turgu kuritarvitada, siis öö, tuleks meil ka sellele mõelda, siis öö, turu kuritarvitamise katsed, nagu te ütlesite, seda tuleb kaasata, siis VKE-de siseringi nimekirjad, VKE-d ise on öelnud, et nemad ei tahaks, et neid koheldaks kui teisejärgulisi ettevõtteid, ähm, mistõttu nad ei oleks nii usaldusväärsed investorite seisukohast ja suurte ettevõtete puhul me ei tahaks luua selliseid äh, lävendeid, mis äh, võimaldaksid äh, jällegi rikkumisi ja kõrvalekaldajaid. mis puudutab fondi haldajaid ja seda kauplemisakende küsimust, siis äh, haldajatel äh, on alati siseinfot tänu oma töö olemusele nii et ähm, ma arvan, et ei ole võimalik äh, ettevõtete juhtidel oma aktsiate ostmist täielikult takistada, siis äh, konkreetsete praktika näitab, et see kahe tuhande määr on täiesti mõttetu, kuivõrd tegelikult näitajad on ikkagi suuremad kui kaks tuhat siis äh, äh, mõistlik investor, olen teie lähenemisega nõus äh, ja ülejäänud küsimustes äh,. aa jah, üks veel, turu järelevalve. olen esitanud muudatusettepanekut mis puudutavad pädevat äh, asutust ja pädeva asutus peaks olema äh, esimene esimene väljaande ja ja äh, neil on kiire juurdepääs teabele eeldatavasti. ka likviidsust puudutavale teabele aga eks me jätkame arutelusid sel teemal oma variraportööridega kohtumistel. härra Klents. suur tänu. ma arvan, et tegemist on äh, äärmiselt olulise teemavaldkonnaga Ameerika Ühendriikides New Yorgis aset leidnu näitab, kui tõsiselt Ameerika ametivõimud seda võtavad. siseinfo, siseinfo edastamine, kõik äh, need teemad on väga olulised ja väga tõsised teemad ja ükskõik, milliseid eeskirju me vastu võtaksime, me peame tagama ka selle, et neid korralikult rakendatakse nii, et Euroopa öö, äh, aktsiaturud jääksid atraktiivseks. Euroopa ei tohi Ameerika Ühendriikidest maha jääda, kui ameeriklased keskenduvad oma eeskirjade rakendamisele. aga meil on jäänud siin veel mitmed küsimused lahtiseks. kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv on meile abiks, kui me tahame sise ringi infoga seonduvat määratleda ja defineerida. et siseinfo kasutamine ettevõtete ülevõtmisel või ettevõtete ühendamisel, see ei ole siseringi tehing endise direktiivi järgi aga praegu uues direktiivis äh, me ei ole seda käsitlenud. kas äh, me peame otsustama, kas me tahame seda teha või mitte? siis äh, on veel mitmeid küsimusi, millest me, mida me käsitlesime siin juba MIFID-i valdkonnas. suures osas toetan ma raportööri seisukohti. näiteks ma arvan, et pole oluline üldse, kuidas me VKE-sid määratleme, neid on määratletud erinevalt erinevates liikmesriikides, aga meie jaoks peaks oluline olema see, et ettevõtte jaoks oleksid äh, kulud piiratud ja ettepanek oleks võimalikult ühtlustatud. siis äh, siseinfo definitsioon nõukogu kustutas selle artikli mitte sellepärast, et nad ei pidanud seda oluliseks, vaid sellepärast, et nad arvasid, et see tuleks ümber sõnastada täielikult. meie peaksime mõtlema, milline on meie strateegia kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. see määratlus tuleks täielikult ümber töötada selleks, et vältida igasuguseid valesti arusaamisi ja mis puudutab konkreetseid materjale, määrasid, siis kakskümmend tuhat oleks see määr, mis minu jaoks sobiks piirmäär olema, pärast seda peaks tehingut, peaks avalikustama äh,. Äh, siis tekib aruande, kehtib aruande piirmäära küsimus, me ei tahaks, et siin midagi kalevi alla pühitakse me tahame lihtsalt vältida seda, et äh, viie, viie tuhande euroseid, äh, iga viie tuhande euro järele tuleks esitada aruandeid, siis äh, saan aru, mida, kuhu Sirba Piedikäinen tüürib oma järelearvesüsteemi seisukohtadega, aga kui me võtame kõige likviidsemad turud siis äh, selgub, et äh, suurem osa ettevõtteid tegutsevad äh, Londonis, Pariisis, Frankfurdis. aga väiksemate turgude puhul Ida-Euroopa uued turud, Skandinaavia turud, nemad tunnevad võib-olla, et et nemad on ebasoodsal positsioonil. siis rikkumistest teatamine või informaatorid see valmistab mulle pisut muret. Äh, ma arvan, et me ei tohiks luua eeskirju, mis võimaldavad tegeleda spionaažiga. nii et äh, me peame väga ettevaatlikult käsitlema neid sätteid, siis äh, haldustrahvid äh,, väga tore, aga siin räägitakse praegu summadest, mis äh, on kümne protsendi ulatuses iga-aastasest käibest, mis võib mõned ettevõtted lausa pankrotti ajada, kümme protsenti käibest äh, suurema ette, suuremate et, osa ettevõtete puhul äh, kaob nende kasum täielikult sellisel juhul, äh, see ei ole mulle vastuvõetav. ja koostöö ESMAga, jällegi tähtis küsimus, siis tehingutest teatamine kahe päeva jooksul, ma ei mina isiklikult arvan, et see on teostatav. mina olen ise ka töötanud direktorina ja mul ei olnud äh, mitte mingisuguseid probleeme äh, tehingutest poole päeva jooksul teatamisega ja ma ei tea, äh, mis siin üldsegi võib probleeme valmistada, aga eks liikmesriikides on olukorrad erinevad. tehingute puhul on mõnikord vaja ametlikku teadaannet tehingu teostumisest, enne kui saab sellest teatada suur tänu, ütleb esinaine. me oleme oma ajakavast juba üle läinud ja eelarve küsimuse käsitlemist ei saa me edasi lükata, sellepärast et hääletame sellel teemal pärastlõunal. ja nüüd siis kas rohelised või Euroopa konservatiivid, reformistid ja võib-olla Kei, siis sedakorda saad sina esimesena sõna, kuivõrd ennem sai Sven. suur tänu, ütleb Kei Svenborn. kõigepealt suur tänu raportöörile Need kaks toimikut, kaks teemat on juba väga äh, raskeks ülesandeks iseenesest, aga tal on õnnestunud oma seisukohti ja oma muudatusettepanekuid väga hästi esitleda ja see on tõesti suur töö. Äh, keskenduksin mõningatele äh, küsimustele, ainult mõningatele küsimustele, kuna aega pole eriti palju turu kuritarvitamise üritused või katsed on niisama halvad kui edukad turu kuritarvitamise juhtumid ja ma arvan, et et me peaksime selle vältimist võimalikult hästi äh, tegema. kolleegid on üritanud seda teha äh, ja suur tänu neile selle eest, äh, need turu kuritarvitamise katsed on ja jäävad oluliseks. mis puudutab siseinfot, siis siin on räägitud Hiina müüripoliitikast, kui see mm, hästi toimib, siis on see igati mõttekas, aga ma arvan, et me peaksime siin eristama seda, mis on tegelikult tõeline ja oluline siseinfo ja mille puhul on vaja sellist tugevat Hiina müüri kõigepealt äh, ja, ja mõningatel juhtudel võivad keelud liiga kaugele minna, mis äh, äh, takistavad investorite tegevust, nii et me peame leidma õige tasakaalu, aga me tegelikult teame, kuidas seda Hiina müüri saab rakendada siis äh, artikkel neli A aktsepteeritav äh, turutegevus äh, Euroopa ühisturul tahaksin ma mõelda, et me liigume liikmesriikide lähenemisest eemale ja liigume selle suunas, et meil kehtiks igal pool ühed põhimõtted, ühed standardid ja põhimõtted ja ähm, Äh, ma tahaksin, et me mõtleksime selle üle, millised liikmesriikide erandid äh, võib-olla sobiksid meie praeguste äh, aktsepteeritavate turupraktikatega hästi kokku. siis Arliini ettepanek kolmandate osapoolte puhul turu järelevalves ühe kauplemiskoha, ühele kauplemiskohale vastutuse andmine ähm,. Ähm, need ei ole äh, sageli mitte liikmesriikide pädevad asutused, vaid äh, näiteks uued äh, mitmepoolsed kauplemissüsteemid. mis puudutab likviidsust, siis me ei tea, see liik-, see võib olla kas näiteks reguleeritud turg, mitmepoolne kauplemissüsteem, me ei tea täpselt. meil on e-, erinevad kauplemissüsteemid, kauplemiskohad ja väga raske on kedagi neist eelistada. Arleni algne tekst meeldis mulle rohkem, Euroopa MIFID-i mudel on Ameerika Ühendriikide omast väga erinev, Ameerika Ühendriikides on äh, primaarturul samuti piiriülese järele, järelevalve kohustus ja ma arvan, et me ei peaks Ameerika Ühendriikide mudelit Euroopale peale suruma, äh, kuivõrd meie finantsinstrumentide turgude direktiiv annab meile õige raamistiku juba kätte. mis puudutab äh, VKE-sid, siis ma saan aru, mida Arliin tahab nende siseringi äh, nimekirjade kohta öelda. Nende ajakohastamine tekitab bürokraatiat, loomulikult sellised nimekirjad on olemas ja ettevõtetel on vaja neid nimekirju omaenda, enda turvalisuse tagamiseks ja mul on väga hea meel, et raportöör on valmis analüüsima ühiselt, kuidas me äh, VKE-sid saame aidata, kuidas me VKE-de kasvuturgu saame panna toimima ja võib-olla me võiksime siin äh, ammutada inspiratsiooni äh, headest tavadest igal pool maailmas. ja sellest lähtuvalt äh, mõelda, kuidas kasvuturgu soodustada ja samal ajal pidada kinni kõigist turu kurvitavist, tarvitamist puudutavatest reeglitest me peame saama VKE-de kasvuturu äh, toimima, see aitab meie majanduskasvu ka soodustada. Äh, suurema osade elementidega sellest raportist olen ma rahul ja toetan ka raportööri kommentaari, nii et kompromisstekste ootan juba pika silm, pikisilmi. suur tänu, ütleb äh, proua Pauls. kõigile neile, kes tulevad järgmise päevakorrapunkti aruteluks siia saali, ütleksin, et me oleme oma ajakavast maha jäänud, aga anname endast parima, Sven. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile. tema sisulise lähenemise eest, äh, aga ka tema äh, töökorraldusliku lähenemise eest. mõningad võtmeküsimused meie jaoks artikkel kümme A kuritarvi-, tarvituslikud korraldused ning äh, lisatasude määrimine, äh, kui tegemist on äh, tellimuste määraga kaks, mis on suurem, kus tehingukorralduste osakaal on suurem, ähm, siis rikkumistest teatamine ja ESMA peab artiklis üksteist 11 A raportööri poolt tegutsema ja äh, sageli need rikkumistest teatajad aitavad juhtida meie tähelepanu ettevõtete äh, rikkumisele ja nende olukorra tagamine, nende olukorra kindlustamine on äh, turu kuritarvitamise vastases võitluses väga oluline ja ma loodan, et parlament jääb enda seisukohtade juurde külm, kindlaks artikkel üksteist me tahaksime tervitada äh, raportööri lähenemist ja tooksime ühe uue elemendi sisse. artikkel äh, kaksteist äh, A alalõige viis ja kaks. ma arvan, et me peaksime täpsustama seda, kuidas viivitatud ajutamist, avaldamist määral, määratleda siis äh, ühenädalaline äh, aken ja aruandlus, iga-aastane ja kvartaliaruandlus peaksid samuti olema ajastatud nii, et äh, siseringi info kasutamine oleks, kuritarvitamine oleks võimalikult piiratud. mis puudutab kauplemise keelde, artikkel kakskümmend kuus F ja H sanktsioonid seal peaks, need peaksid olema nii püsivad kui ajutised äh, sanktsioonid, automaatne kaheaastane äh, kauplemise keelustamine, äh, siseringi tehingute ja turu kuritarvitamise kat-, rikkumiste puhul ja lisaks teeme ettepaneku um, artikli kakskümmend kuus teistes alalõigetes, et tuleks tugevdada öö, sanktsioone üldisemalt. ja mul on mõned kommentaarid ka äh, kolleegide muudatusettepanekute kohta. Olle Schmidt on käitumisele tehtava viite turu tarvitamisega, turu, turu kuritarvitamisega seoses äh, kõrvaldanud ja toonud sisse tehingute mõiste. meie tahaksime käitumist, äh, meile meeldib see laiem mõiste, me ei ole veendunud, et see oleks äh, õiguslikult äh, teostatav. proua Peres, Sirva Piedikann ja Jean-Paul Gauzes soovivad äh, luua aktsepteeritavate turutegevuste kontseptsiooni liikmesriigi tasandil, et ühtlustada seda subjektiivset valdkonda. tervitame ka neid muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tagada, et ajakirjandused ei lange Äh, oma tegevuses meie reguleerimise ohvriks ja äh, lihtsalt Hiina müüride rakendamine, äh, sellest ei piisa siseinfosüüdistuste kaitseks. artikkel seitse, lõige seitse tuleks kustutada. siis tervitame raportööri muudatusettepanekut kakssada kakskümmend üheksa läbikukkunud turu kuritarvitamise katse peaks endiselt olema määruse rikkumise katsena äh, tõlgendatav. ja lõpetuseks Kay äh, Swinburne'i mõtteartiklis kolmkümmend neli uus, et tuleks luua esmanõuandekomisjon, mis käsitleb tehnoloogiat ja finantsturgu. see muudat- ja see äh, peaks tege-, täit-, täitma seda eesmärki, et meie reguleerimine oleks ajakohastatud. see on väga hea ettepanek. Äh, Marisa Matjas. suur tänu, lugupeetud esineja. tahaksin tänada raportööri väga põhjaliku analüüsi eest äh, nendest erinevatest äh, alternatiividest, mis on meie ees, teame, et tegemist on seadusandliku ettepanekuga, mis nõuab äh, suurt täpsust, selgeid määratlusi, sest ilma selgete määratlusteta ei äh, ole meil võimalik äh, tegutseda, sellepärast on esitatud ka nii palju muudatusettepanekuid, kuid minu poolt paar kommentaari, kui me tahame, et meie määratlused, meie definitsioonid oleksid selged, siis võib-olla peaksime me analüüsima, milline on meie arvates aktsepteeritav käitumine turul ja ma arvan, et me peaksime selle seadusandliku ettepaneku reguleerimisala laiendama, peaksime hõlmama sellega turge, tooteid ja erinevaid tehinguliike. olen nõus, et tuleks kaasata ka turu kuritarvitamise katsed, mille on sisse toonud raportöör ja kui me võtame selle katse või selle ürituse sealt välja, siis äh, ja jätame alles ainult turu kurvitamise, äh, kuritarvitamise juhtumid, siis minu meelest sellest küll ei piisa. tunnen aga ühe asja pärast tõsiselt äh, muret. muudatusettepanekud, tunnen muret muudatusettepanekute pärast, mille eesmärgiks on erandeid äh, Äh, sisse tuua. meil on väga palju õigusakti selles valdkonnas, aga paistab, nagu tegemist oleks Šveitsi juustuga. nii kohutavalt palju on aukasid, neid nõndanimetatud lünkasid. ma arvan, et me peaksime kõiki neid erandeid äh, püüdma võimalikult palju vältida peame arvesse võtma ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadusi ja nende peamiseks olemuseks ja omapäraks on see, et nad on väikesed, aga see ei tähenda, et nad oleksid teab mis vooruslikud. ja äh, siin on see küsimus, kas äh, neil on võimalik esitada äh, seda teavet, mida neilt nõutakse, aga väga paljud samas esitavad sellist teavet juba praegu, nii et me toetame seda ettepanekut turu turg on erinevate õigusaktidega reguleeritud, nagu ma ütlesin, aga siiski on nii palju lünkasid, et ma ei tea, kas meil on võimalik toetada äh, veel uusi erandeid, uute lünkade sissetoomist. Äh, see ei oleks meile igal juhul meeltmööda. mis puudutab börsivälist kauplemist, siis äh, me juba reguleerime kauplemisplatvorme, nii et ma arvan, et me ei peaks siin hakkama looma uusi tingimusi uute erinevate platvormide jaoks. Äh, meil on piisavalt palju õigusakte, mis äh, sellega tegelevad. loomulikult finantsasutused püüavad õiguslikus raamistikus leida lünkasid ja nad on finantsettevõtetes piisavalt nutikad, et kõrvale hiilida ükskõik, kõikidest takistustest, mis meie nende teele püstitame. ma arvan, et me ei peaks nende elu ka liiga lihtsaks muutma. turgude hea toimimine ja, ja turutegevuse öö, takistamine, ma arvan, et need on muidugi äh, kaalutlused, millele peame mõtlema, aga peaksime mõtlema ka sellele, kas nad on, kas meie tegevus on, aitab kaasa sotsiaalse õigluse suurenemisele. siis reguleerivate asutuste juurdepääs äh, vajalikule infole. väga hea. varem äh, oleme võtnud vastu õigusakte, mis on vastupidiselt meie soovidele piiranud äh, reguleerivate asutuste juurdepääsu. meil on äh, vaja juurdepääsu olulisele infole ja kui seda juurdepääsu ei ole, siis turg kasutab seda ära. Nad kasutavad ära kõiki lünkasid, mida me äh, õigusraamistikku jätame. nii et äh, reguleerivad asutuse volitused peavad olema äh, suured, neil peavad olema juurdepääsud äh, tellimusraamatule näiteks. ja meie lähtume sellest põhimõttest, et parem on, kui reguleerival asutusel on rohkem infot äh, juurdepääs rohkemale infole, kui otseselt vaja, kui et neil on juurdepääs äh, vähemale infole, kui äh, otseselt vaja ja ma arvan, et räägime edasi variraportööridega. suur tänu! ma võtan ennast kõnelejate nimekirjast maha ja keegi teine ei soovinud rohkem sõna äh, ja seetõttu annan sõna nüüd Arliinile, kes võtab meie äh, arutelu kokku ja viib meid loodetavasti äh, kurssi ka hiljem direktiivi arengutega ja siis me peame jätkama oma arutelu Euroopa Liidu üldeelarve üle ja sinu teema juurde pöördume hiljem tagasi hmm,. Arliin, ma ei hakka rohkem teie aega kulutama pikalt, ma tahtsin täna hommikul nagu ma juba ütlesin, täna hommikul me katsume variraportööridega arutada, kas meil on võimalik jõuda mõningate kompromissidele teni ja tänan kolleege positiivsete kommentaaride eest, härra Kiigoldile ütleksin, et esmasisegrupi idee ei on, oli minu ja mm, härra Kalfani oma proua Svinburg toetas sellega, aga teie peaksite oma äh, Äh, fraktsiooni äh, äh, ülistama selle tegevuse eest, ahaa, hoopis uutmoodi koostöö, ütleb härra Kiigalt, härra proua äh, McCarthy jätkab. väga hea positiivne koostöö. aga nüüd ma ei tahaks hakata seda asja üksikasjalikult käsitlema, sellepärast et äh, mul on nüüd selge, millised on mureküsimused, kus on veel lahkhelisid, kus tuleb tööd teha, meil ei ole paraku eriti palju aega ja oleme juba täna oma arutelu ajast üle läinud ja ma pean kohtuma Sudan, Sudaani külalistega, kes on ka siin äh, ja ma ei tahaks Sudaanist ja Ugandast kohale tulnud inimesi Äh, jätma, jätta ootama mind, nii et äh, praegu ei ole igal juhul võimalik kõikidest üksikasjadest rääkida ja ei ole võimalik rääkida kriminaalsete äh, sanktsioonide direktiivist, sellepärast et alles hiljuti jõudsime libekomisjoniga kokkuleppele, mis tähendab seda, et et muudatusettepanekute taasesitamise tähtaega, tähtaega pikendatakse, nüüd oleme jõudnud kokkuleppeni, et meie vastutame artikli kaks eest ainuisikuliselt, äh, need on määratlused, ega kui ülejäänud äh, valdkonnas äh, tegutseme koos libekomisjoniga ja siis oleks parem, kui me räägiksime põhjalikumalt nendest küsimustest, selle asemel, et viie kuni seitsme minuti jooksul puudutada küsimusi, mis tegelikult väärivad põhjalikumat arutelu, nii et kui me võtame nüüd siin see arutelu kokku, siis variraportööridega kohtumine äh, Äh, on järgmisena plaanis, arutame, millised on kompromissid, räägime läbi ka härra Feberiga, see MIFID-i äh, toimiku üle ja siis äh, loodetavasti saame asuda hääletama heade ettepanekute üle, mida toetab suurem osa meie komisjoni liikmetest. ma näen, et Liibe komisjoni raportöör soovib sõna, aga ma annan teile korraks sõna ja sellest direktiivist räägime hoopis millalgi muul ajal. suur tänu! mul oli tegelikult lihtsalt äh, praktiline küsimus. ootan äh, loomulikult rõõmuga arutelu teie komisjonis, aga kui te olete tähtaegu pikendanud, äh, võib-olla te võiksite pisut infot anda rohkem nende tähtaegade kohta, sellepärast et meie libekomisjoni tähtajad olid Äh, olid väga lühikesed, võib-olla meil on siis ka rohkem aega äh, sellega tegelemiseks. jah. Äh, ja MIFID ja määrus käivad käsikäes, nii et määruse tähtaeg kattub MIFID ja omaga, mida kavatseme juulikuus hääletada ja äh, muudatusettepanekute uus tähtaeg äh, määratletakse siis, kui me oleme kõikide äh, ajakavaga tutvunud äh, ja nii, et äh, ja loomulikult äh, arvamusi esitavad komisjonid saavad selle info kätte suur tänu kõigile, kes olid nii äh, mõistvad, äh, et me oleme oma ajakavast üle läinud, äh, eriti need, kes tahavad rääkida päevakorrapunktist number kümme, Euroopa Liidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod ja ma olen saanud aru, et me võime kümme minutit oma ajast üle minna, tõlgid on meile seda võimaldanud. suur aitäh, alustuseks tänan sekretäriaati ja oma meeskonda abi eest järgmine samm on valmistada ette konkreetsed muudatusettepanekud äh, meid puudutavate eelarveridade kohta. Äh, juuli keskeks peaksid äh, nõukogus tulema välja konkreetsed arvud, see jätab meile umbes ühe nädala tegelemiseks, tähtaeg kakskümmend neli juuli. selle aasta eelarve äh, menetlus äh, tuleb ajal, kus äh, üle kogu Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustel on probleeme äh, eelarve tasakaalustamisega. ma arvan, et kõigil on selge, et turu usaldusväärsuse kadumine on avaldanud negatiivset mõju intressimääradele, laenamise kulukusele ja valitsustel on võimalus kas suurendada makse või laenata ja see ma ei arvanud, et ma kunagi kasutaksin sõna solidaarsus, aga just solidaarsust on meil tarvis praegu eelarve läbirääkimistel. parlament peaks üles näitama solidaarsust maksumaksjatega. me peaksime pidama nõukogu oma partneriks, mitte vastaseks kui liikmesriigid vähendavad ebavajalikke kulutusi, siis peame ka meie nende eeskuju järgima ja prioriteerima, prioriteetseks muutma poliitikat, mis äh, aitavad kaasa majanduskasvule. mõned äh, liikmesriigid arvavad, et Euroopa äh, Liidu eelarve on vaid sada nelikümmend miljardit eurot, see on üks protsent Euroopa Liidu SKT-st. Nad märgivad, et Euroopa Liidu eelarve vähendamine ei lahenda eelarvekriisi ja ei aita oluliselt liikmesriike. selles on neil õigus, aga täpselt samamoodi seitsmeprotsendine selle eelarve kasv ei äh, aita eriliselt kaasa ka Euroopa Liidu majanduse kasvule, aga samas see muudab Euroopa Liidu ja komisjoni naeruväärseks meie kodanike silmis. miks äh, minu valijad küsivad minult on nii, et me kulutame tasakaalustatud eelarvet, kasinusmeetmeid liikmesriikides ja samas Euroopa Komisjonile see justkui ei kehtiks. just seepärast minu arvates on tarvis tasakaalustatud eelarvet eh, meie komisjonilt. oma pädevuste piires peame leidma kärpeid eh, rahuldamaks eh, vajalikke neid piirkondi, kus on tarvis äh, kasvu näiteks Euroopa järelevalveasutustele. Äh, meie arvates äh, mina olen variraportöör Omnibus kahe ja kapitalinõuete neljanda direktiivi osas. ma olen teinud ettepanekuid ja kõik need nõuavad reformi iga kord, kui mainid, antakse lisaülesandeid Euroopa järelevalveasutustele või teistele asutustele, siis me peaksime olema teadlikud, missugused kulud nende ülesannetega kaasnevad. kui me oleme vastutustundlikud, eh, siis peame arvestama oma ettepanekute eh, kulude poole tagajärgedega. järelevalveasutused peavad olema objektiivsed eh, praegune rahastamismudel ei toimi. tarvis on vaadata erinevaid äh, finantseerimismudeleid, näiteks äh, vastava sektori poolne finantseerimine. Äh, see muudaks need sõltumatumaks komisjonist ja vähendaks ka maksumaksja jaoks kaasnevat koormust. aga seni peame toime tulema olemasoleva rahastamismudeliga. selleks, et maksta äh, nende lisaülesannete eest, mida me ootame Euroopa järelevalveasutuste eest. teen ma ettepaneku vähendada järgmisi eelarveridasid, kõigepealt null üks, null kaks, null neli teavitamine Euroopa Majandus- ja Rahaliidu kohta viis miljonit eurot on ette nähtud, kuigi nende kulutused eelmine aasta olid vaid neli miljonit, null üks, null kolm, null kaks, makroabi seitsekümmend üheksa miljonit kaks tuhat kaksteist, samas on sada miljonit ette nähtud järgmiseks aastaks. neliteist null üks eelarverida maksu- ja tolliliidu poliitika. ma olen kindel, et me saame ka siin säästa, arvestades, et paljud, mm, et teatud liikmesriigid panevad lihtsalt veto teatud maksupoliitika ettepanekutele. tervitan igasuguseid liikmete konstruktiivseid ideid selle kohta, mida pidada prioriteetseks. ja nendele prioriteetvaldkondadele anda lisaraha kui me vastutustundlikult suudame kärpida mõnelt muult realt. me, ma arvan, et on täiesti võimalik ähm, prioriteetvaldkondade rahandamist äh, kasvatada, juhul kui me vastutustundlikult kärbime muudelt ridadelt. jään ootama teie kommentaare ja ettepanekuid. suur aitäh, äh, Jean-Paul, kes ähm, varem sõna võttis, on nüüd läinud järgmine kõneleja. aitäh raportöörile selle raporti projekti eest, täiesti õigustatult rääkisite prioriteetide määramisest. majanduskomisjoni seisukohast on oluline, et me tagaksime Euroopa järelevalveasutuste rahastamise. mulle tundub praegu, et me oleme justkui ristteel räägitakse eelarve tõstmisest kuni nelikümmend protsenti, et ne-, neile antud ülesannetega toime tulla. aga me anname järelevalveasutustele ju väga keerukaid ülesandeid ja raske on ette kujutada, et nende täitmise kvaliteet säiliks, kui neile lisaressursse ei eraldata. komisjon äh, näeb ette vaid minimaalse rahastamise kasvu EBA-le ja ka äh, esmarahastamise vähenemise. raske on mõista komisjoni äh, loogikat rahastamise vähendamine vähendaks ka Euroopa järelevalveasutuste suutlikkust. tarvis on taastada kord finantsturgudel ja selleks on tarvis tugevamaid, mitte nõrgemaid järelevalveasutusi. raportöör räägib sellise rahastamismudeli kasutuselevõttu, kus äh, sektori osalised maksaksid ise nende järelevalveasutuste tegevuse eest. mõnedes liikmesriikides toimib see hästi ja võib-olla toimiks ka Euroopa Liidu tasandil. raportööril on täiesti õigus prioriteetide koha pealt, aga mis puudutab eh, üksikuid eh, konkreetsemaid punkte, siis mul on tekkinud mõned küsimärgid. kui me räägime eelarve külmutamisest kategooriliselt, siis eh, ilmselt läheme liiga kaugele. me püüame kokku viia tegevusi ja ressursse, aga me ei saa juba ette öelda, et eh, tarvis on paika panna ülempiir, sest eh, teatud tegevusi võime seeläbi kahjustada komisjonisiseselt majandusjuhtimisega tehtavad otsused ECFIN peadirektoraadis on ilmselt äh, piisavalt ressursse, et äh, teostada järelevalvet äh, eelarve üle, nõndanimetatud two-pack jõustub sügisel. Euroopa Liidul on üha rohkem organeid ja samas, kuidas tagada neile vajalikud eelarveressursid. komisjon peab püüdma omalt poolt mõelda, kuidas eh, selliste halduskuludega toime tulla. teine valdkond, mille ma tahtsin tõstatada, on seotud statistikaga. liikudes eh, ühelt pikaajaliselt programmilt teisele, on tarvis leida äh, sobiv äh, rahastamise tase ja tasakaal. Euroopas on üha olulisem jätkusuutliku statistika kogumine, see on, äh, samas on tähtis solidaarsus maksumaksjaga, me peame näitama, et meil on olemas asutused, kes suudavad piisavalt äh, hästi oma ülesandeid täita. ootan konstruktiivset arutelu ja tööd järgmiste päevade jooksul sellel teemal. suur aitäh, ALDE variraportöör Karl Haglund on läinud ministriga kohtumisele, nii et ma võib-olla siis ise võtan sõna ja näitan oma võhiklikkust eelarve teemal. ma tervitan seda, mida te olete teinud ja eriti Euroopa järelevalveasutuste tegevuse prioriteetseks muutmine ja võimalike kärpekohtade leidmine, mille arvelt neid rahastada. kolme järelevalveasutuse olukord ei ole võrdne, EBA-le antakse rohkem rahasid tulenevalt CRD-ga seotud ülesannetest, esma- Äh, saab sektorilt juba teatud raha, täidab rolli ka krediidireitingu agentuurina. nii et EBA ja ESMA ei tunne nii suurt äh, rahapuudust kui EOPA, kellel on tõsiseid raskusi tulenevalt mitte üksnes äh, väärast arvestusest, mida komisjon on kasutanud töötajate kulude arvestamiseks, aga tundub, et see on Euroopa tegevust äh, oluliselt mõjutanud. Nende palgaeelarve on seitse tuhat kaheksasada üheksakümmend äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, äh, see on praktiliselt sama kui kaks tuhat kaksteist aga te leidsite, et äh, makromajandusabi koha pealt saab kakskümmend üks miljonit äh, kokku hoida, ilmselt saaks sealt äh, tasakaalu leida. miljon oleks juba väga oluline summa ja peaks samas makromajanduse koha pealt see erilist mõju ei avaldaks. ja ma saan aru, et ECFIN peadirektoraat on ka väga suure surve all lahenduste leidmiseks. ning äh, järelevalveasutuste äh, roll järjest kasvab ja me anname neile järjest uusi ülesandeid ja peame sellega arvestama ka eelarves. mina omalt poolt rohkem midagi ei ütle, järgmiseks Sven. on terve rida küsimusi, loomulikult äh, eelarve arutelud äh, EKONis seni on põhinenud suuresti äh, nendel küsimustel, millega meie peame tegelema, me võime muidugi pidada maha ka laiema filosoofilise arutelu Euroopa Liidu eelarve suuruse üle ja võib-olla see oleks paremini suunatud liikmesriikide meediale. meil ei ole suur eelarve osa, see on täiesti põhjendatud ja põllumajandusstruktuurifondid on need, mis moodustavad eelarve suurima osa. loomulikult äh, on võimalik EKONi seisukohast äh, põhjendatud arvamusi esitada, aga kõige sellega kaasnevad majanduslikud tagajärjed. me peaksime arutama siis ka seda, kas äh, ühisvaluuta vajab rohkem automaatseid stabilisaatoreid ja ma olen nõus, et Euroopa Liidu eelarve ei ole seni olnud väga tõhus oma rolli täitmisel. tarvis on äh, põhjendatud arutelu makromajanduslikust seisukohast ja loodetavasti, kui me ühisseisukohale jõuame, siis saame tagasi tulla fundamentaalse tähtsusega küsimuste juurde. ja loomulikult me võime samasid arutelusid pidada uuesti ja selle tulemusel saada parema raporti versiooni. me oleme nõus, et Euroopa järelevalveasutused vajavad rohkem raha, võrreldes liikmesriikide järelevalvetega on nad mahult äh, väga väikesed, äh, ilmselgelt on neile tarvis rohkem ressursse ja ma olen väga pettunud, et komisjon ei äh, vastanud äh, järelevalveasutuste endi esitatud äh, soovidele. Nende soovid olid väga mõistlikud, nad ei küsinud äh, suurt rahade kasvu. arvestades, kui palju töörühma kohtumisi nad peavad pidama, kui palju asju koordineerima, nende taotlused olid tõesti mõistlikud ESMA ja EOPA eelarve vähenemine kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mahuga on tunduvalt väiksem kui äh, nende äh, soovid ja see ei ole äh, selline koostööväim, mida me oleksime komisjonilt oodanud. teiseks on olemuslik probleem järelevalveasutuste rahastamises, seni kuni neil ei ole sõltumatut eelarverida, on komisjon alati motiveeritud äh, vähendama nende eelarvet, nii et äh, seega oleks põhjendatud sõltumatu eelarverida nende jaoks. ja teiseks, alternatiivsed rahastamisallikad, me teame, et esmal on natuke vähem probleeme, sellepärast et äh, nad saavad võtta tasusid ka krediidireitingu agentuuride järelevalve eest aga me peame samas olema väga ettevaatlikud, et mitte korrata mõnede liikmesriikide vigu. see, et sektori esindajad peavad ähm, tasuma millegi eest, see võib tekitada olukorra, kus neil on teatud roll järelevalveasutuste toimimisel. ma tean näiteks äh, Saksamaalt äh, kus sektoril on väga kahetsusväärne roll selliste asutuste äh, tegevuses rahastamise kaudu. me oleme ka vastu sellele, et tugevdada rahvusvahelise koostöö ja maksustamise äh, eelarvet ma arvan, et äh, see ei saa olla põhjenduseks äh, piirata maksustamise kulutusi lihtsalt sellepärast, et mõned liikmesriigid ei ole selle teemaga tegelemisega nõus. Äh, Euroopa Liit areneb edasi, sõltumata mõnede üksikute liikmete soovimatusest integratsiooni süvendada, nii et seda soovimatust ei saa pidada õigustuseks äh, koostöö piiramisele, sealhulgas ka maksustamise valdkonnas. aitäh, äh, äh, San Pedro saab veel tõlkega esineda, seejärel jätkame ilma tõlketa, meil on vaid kaks minutit tõlkega aega järel. kaks minutit suur tänu, proua esinejana, kahest minutist mulle piisab ka ja suur tänu härra raportöörile suurepärase raporti eest. Euroopa majanduskriis äh, kestab ja Euroopa usaldusväärsuse jaoks on väga oluline, et Euroopa tasandil, äh, parlamendi tasandil ja iga komisjoni tasandil me näitame seda, et äh, meie oma tegevuses arvestame ka sellega, et tegemist on kriisiolukorraga ja mitte ei too seda esile mitte ainult pidukõnades, vaid teeme, ka praktikas võtame selle arvesse, viies sisse kärpeid see näitab seda, et me ei ole võõrandunud meie kodanike igapäevaelust. liikmesriigis äh, kärpekavad ainult äh, laienevad ja seega ei ole meil ei moraalset ähm, võimu ega ka poliitilist kapitali äh, oma eelarve tõstmist nõuda. kui me nõuame lisavahendeid, siis meie maine ainult halveneb, aga ilmselt raha niikuinii ei saa ja seega ma toetan raportööri äh, peamist äh, seisukohta äh, külmutada eelarve ja seda, et ta panustab kasvu, majanduskasvu toetamisele ja et suunata, et sinna, kuhu läheb lisaraha, selle arvelt võetakse mujalt äh, raha vähemaks, mitte ei suurendata üldiselt vahendeid. suur tänu, äh, suur tänu tõlkidele, ütleb proua esinaine ja annab sõna Ashley Foxile, kes ilmselt oskab inglise keeles edasi rääkida. To try out my elementary German, madam chairman <laughs> um, can I just thank the uh, shadow rapporteurs for their contributions? I've taken that on board. What would help me, uh, particularly from you, Madam Chairman, uh,